kallid kolleegid, arvan, et peaksime alustama. nagu tavaliselt, äh, siis kohe jätkan saksa keeles. kallid kolleegid, tervitan teid kõiki tänasel koosolekul. meid väga arvukalt veel praegu kohal ei ole, vähemalt saadikuid mitte, kuid meil on väga tihe päevakava ja ma leian, et me peaksime alustama ja põhimõtteliselt see, kes hiljaks jääb, seda karistab elu. esimehe teadaannete juurde, ah ei, mitte esimehe teade, hoopis nagu päevakava kõigepealt. kas me saame sellise esitatud päevakava projekti kinnitada, kas keegi soovib täiendada, täpsustada? näen, et ei, seda soovi ei ole, seega oleme päevakava vastu võtnud ja nüüd me tuleme esimehe teadaannete juurde meil on täna ees tõlge prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, bulgaaria, rumeenia keelde. nagu tavaliselt äh, toimub äh, meie koosoleku ülekanne ka veebis ja ma tahaksin äh, siinkohal peatuda koordinaatorite otsusest kümnendast oktoobrist kaks tuhat seitseteist, te saite need ka e-kirjaliselt ja seal on ka kirjas see, et kuueteistkümnenda oktoobrini esitanud selle teatise suhtes keegi mingisuguseid vastuväiteid, seega on see vastu võetud. kahjuks pean ma minema nüüd üle kurbade sündmuste juurde, nagu te teate, viiekümne kolme aastane äh, äh, Malta ajakirjanik Alicia, kes tegeles korruptsiooni uurimisega ja kes andis oma panuse Panama paberite avalikustamisele, ta langes äh, alatu äh, atentaadi ohvriks. kas meil tõlget ei olegi või? küsib proua juhataja. Prantsuse keelde ei olegi tõlk, ah nüüd töötab, no suurepärane. no siis ma ikkagi tahaksin veel selle teema üle rõhutada pärast organisatoorseid teateid olen taas kord sunnitud rääkima eeskätt ühest kurvast sündmusest viiekümne kolme aastase see Malta ajakirjaniku Patricia eh, tapmisest, tema tegeles peaasjalikust korruptsiooni paljastamisega ja tal oli eh, üsna tähtis roll Panama paberite avalikustamisel, see on erakordselt kohutav ja barbaarne sündmus ja see on õudne, et niisugune asi saab üldse tänapäeval äh, ühes Euroopa Liidu liikmesriigis juhtuda. see on põlastusväärne, alatu tegu, eh, mis kujutab endast ka rünnet eh, ajakirjanduse pihta, uuriva ajakirjanduse pihta ja ma leian, et nüüd on vaja tõesti järjekindlalt välja selgitada, kes need olid ja me väljendame oma sügavat eh, kaastunnet tema perekonnale ja me täname teda vaikimisminutiga tema poolt tehtud panuse eest. suur aitäh! nagu te ilmselt olete kõik ka juba teada saanud, siis kolmeteistkümnendal oktoobril äh, valiti endine Prantsuse kultuuriminister Audrey Azoulay äh, UNESCO peasekretäriks. kümnendal äh, novembril leiab tema kandidatuuri kinnitamine UNESCO Peaassambleele ja ma olen täiesti valmis saatma talle tervitustelegrammi ja kutsuma ta meie järgmisele äh, Eh, võimalikult järgmisele istungile, nagu me tegime seda ka tema eelkäijaga. kuid <clears throat> rõõmustamiseks ei ole põhjust selles mõttes, et Ameerika Ühendriigid teatasid oma äh, väljaastumisest UNESCO-st kaheteistkümnendal oktoobril ja samal, sellele järgnes Iisraeli väljaastumine UNESCO-st. ma kahetsen nende kahe riigi otsust eeskätt eh, seda kui kultuurikomisjoni esinaine. sest et UNESCO töö eh, globaalsel tasandil hariduse ja kultuuri nimel on silmapaistev ja see aitab kaasa ka olulisel määral eh, rahu säilitamisele maailmas ja meie ühtse kultuuripärandi säilitamisele seega ma leian, et alternatiivi konstruktiivsele dialoogile UNESCO raames ei ole olemas, see peab toimuma UNESCO-s. muidugi on väga huvitav teada, kui, mida arvab Audrey Ozolee äh, sellisest konstruktiivsest dialoogist ja mida peab tegelikult tähendama nende kahe riigi väljaastumise, väljaastumine äh, UNESCO-st <clears throat> ta ja kuidas ta kavatseb neid tekkinud tormilaineid UNESCO sees tasandada ja vaigistada ja kuidas äh, UNESCO suudab ehitada uusi sildu ega mitte kaevata uusi kaevikuid. ma leian, et selline lähenemine oleks väga hea ja ma väga loodan, et peagi UNESCO peasekretär astub meie ette, et nendele küsimustele vastata nagu te kõik ka teate, parlamendis ripuvad kõikjal äh, äh Luksi äh, filmiauhinna plakatid, auhinna üle otsustamine toimub Strasbourgis novembrikuisel täiskuu istungil ja sel nädalal esimest korda äh, on näitamisel kolm filmi, mis pretendeerivad sellele auhinnale. Rowan Campillo film Prantsusmaalt, mis on valminud äh, Norra, Rootsi koostöös ja siis on Saksamaa ja Bulgaaria ja Austria koostööfilm, kõik need kolm finalisti on oma žanrilt väga erinevad, päris kindlasti väga erinevad twenty meets eh, beats per minute, sellele, eh, see käsitleb seda, kuidas on võimalik võidelda eh, AIDSi vastu, kuidas seda ennetada, see film on pälvinud väga suurt tähelepanu näiteks Cannes'i filmifestivalil. noore laplanna lugu jutustav öö, film räägib seda, kuidas ta puutub kokku kuidas ta puutub kokku rassismiga, Saksa ja Bulgaaria film näitab äh, hüdroelektrijaama objektil tehtavat koostööd, mis puudutab äh, majanduslikku migratsiooni ja muud selle sarnast. Need filmid äh, on kõik tiitritega ja võitja film, mida teie kui Euroopa Parlamendi saadikud saate valida varustatakse ka sellega, et seda on võimalik vaadata kurtidel ja nägemispuudega inimestel. Teie kui kultuurikomisjoni liikmeid tahaksin aga ka paluda tingimata neid filme, kõiki kolme filmi vaadata, asi on seda väärt, pöörduge ka kolleegide poole Euroopa Parlamendis, et nad seda vaataksid, selleks, et laiapõhjaline otsus langetada filmid valmivad ka DVD formaadis ja seal on olemas ka tutvustavad materjalid koolide õpilastele. selleks, et seda filmi arvutist vaadata, siis Luksi sekretäriaadist saate vastava salasõna ja siis avaneb teil võimalus kahekümne neljas keelsete subtiitritega vaadata siis ja seal, kui teile parasjagu sobib. filmidemonstratsioonid algasid sellel esmaspäeval, järgmine demonstratsioonivoor on kuuendast kuni kümnenda novembrini. lisaks sellele oktoobrist kuni detsembrini toimuvad Luksi filmide demonstreerimised erinevas Eh, enam kui kahesajas paigas võimalikud teie kodupaiga lähedal, aga teabe selle kohta leiate eh, Luksi koduleheküljelt. ja kui me räägime edasi, siis kaheksandal novembril Amsterdamis ühes eh, muuseumis demonstratakse kahe peaosatäitja kohalolekul filmi Twenty beats per minute ja niisugused üritused toimuvad veel kaheksas riigis. Brüsselis demonstreeritakse kaheksandal novembril filmi Western ja kümnendal Bulgaaria-Saksa ühistöö filmi. taas kord järgnevad nendele vestlusringid filmide autorite ja pealtvaatajate vahel. kõige tähtsam on, on aga see, et ärge unustage, et esmaspäeva kolmeteistkümnenda novembrini Äh, hääletage oma lemmikfilmi poolt. pärast kolmeteistkümnendat novembrit pole enam võimalik hääletada ja selleks seda saate teda teha vastaval parlamendi koduleheküljel teisipäeval, neljateistkümnendal novembril tehakse võitja Strasbourgis täiskogu istungil teatavaks. pärast tseremooniat toimub pressikonverents, äh, milles osalevad kakskümmend kaheksa liikmesriigi ajakirjanikud ja seejärel toimub kokteili vastuvõtt ja vastava kutse väljastame lähipäevil. mul on väga hea meel, et on terve rida kolleege, kes kasutavad filme ja nende demonstreerimist selleks, et tutvustada Luksi kultuuriauhinna projekti ja mul on väga hea meel, et väga palju vaadel-, liikmesriigid vaatlevad neid filme kui tõesti kultuuride edastamise ja vahendamise vahendid. ja esmakordselt sel aastal toimuvad ka Luksi filmipäevad Washingtonis ka täiendavad neli Euroopa riiki, mis ei ole liikmesriigid, soovivad eh, Luksi filmiauhinna filmidega tutvuda ja seega me saame eh, teatud tähelepanu selles projektis osalevatele filmidele. seda saab kasutada väga paljudeks asjadeks, muuhulgas haridusmoodulites, neid saab kaasata ka erinevate filmifestivalidele demonstreerimiseks, selleks, et õpilased saaksid välja valida oma meelisfilmi Luksi äh, filmiauhinnaga pärjatud filmide hulgast kui me räägime televaatajatel, siis järgmise aasta kolmekümne esimese jaanuarini saavad, eh, saab publik hääletada oma lemmikfilmi eh, eest eh, ja siis publiku preemia antakse üle Karlovi Vaari filmifestivalil. ma soovin kõigile häid filmielamusi ja ma soovin, et te langetaksite oma otsuse teie lemmikfilmi kasuks ja tahaksin lisada üheksandal novembril proua, vastava voliniku proua Gebhardt ja minu vahel toimub äh, kohtumine selleks, et jõuda poliitilisele kokkuleppele eh, Luksi filmiauhinna poliitilise tuleviku üle ja loomulikult arutame seda siis meie kultuurikomisjonis ja ka koordinaatoritega, ma usun, et selles osas saame peagi täiendavaid uudiseid. siis te ilmselt olete märganud, et mõningad viimastel päevadel on meil olnud terve rida tehnilisi probleeme muudatusettepanekute esitamine ei ole vastava eh, eh, IT-lahenduse eh, kaudu võimalik ja ei ole ka teada, millal need tehnilised probleemid ükskord ometi lahendatakse. loomulikult muudatab see ka meie poolt tehtavaid muudatusettepanekud ja ma teavitan teid esimesel võimalusel millal ükskord ometi on see tehniline rakendus taaskasutatav ja selle kaudu teatan ka, millal, millised on muudetud öö, millised on need muudatusettepanekute esitatud, esitamise muudetud kuupäevad. valmistagu oma muudatusettepanekud juba praegu ette, kallid kolleegid, selleks, et siis, kui süsteem ükskord ometi toimima hakkab, et need saaks kiiresti sisestada muudatusi saab ju ette valmistada näiteks Wordi dokumendis selleks, et pärast lihtsalt kopeerida neid süsteemi, see hoiab kokku aega ja ei tekita olukorda, kus me peame muutma ka hääletuse tähtaegu, teate, kallid inimesed, ärge laske ennast nendes probleemides segada ja see ei peaks teil taskma, takistama ka neid muudatusettepanekuid ette valmistama, selleks et niipea, kui süsteem taas toimub, saab need ka süsteemi sisestama ja niipea, kui see on selge, millal see ükskord võimalik on, siis me teavitame teid loomulikult sellest lõpetuseks ja see on minu viimane teadaanne. kahjuks pean ma täna kellegiga hüvasti jätma, Caroline Scotch on täna viimast päeva meie komisjonis, ta läheb tagasi Ühendkuningriiki selleks, et seal edasi tegutseda. me ei olnud mitte alati sama meelt, aga me töötasime alati hästi ja konstruktiivselt ja selle eest tahaksin tänada kõikide kolleegide nimel eh, tänada tehtud töö eest ja soovida teile tulevikuks kõike kõige paremat. käige vahel ikka Brüsselis ka, kõike head, kivikotti. no suurepärane ja asi oli tõesti aplausi väärt. nii, läheks nüüd nagu tegeliku päevakorra juurde. päevakorrapunkt number kolm see on politseiosakonna uuring kõrghariduse kaasajastamise kohta on läbi viidud vastav uurimus, see uurimus on nüüd valmis ja täna me saame teda teile tutvustada. härra Bernd Veichter, Academic Cooperation Associationist, et ta tutvustaks meile selle uurimistöö tulemusi. ma arvan, et see uurimus omab olulist tähtsust, muuhulgas ka Kristiina raporti osas, kui me räägime Euroopa kõrghariduse kaasajastamisest. palun tutvustage oma uurimust ja siis on teil võimalus esitada härra Pehterile küsimusi ja vastuseid. aitäh! Teie nõusolekul jätkaksin inglise keeles, sest uurimus koostati inglise keeles ja mul on hariduse teemal lihtsam lihtsalt inglise keeles mõelda. niisiis, järgmise kümne minuti jooksul ma tutvustan teile meie uuringu põhilisi punkte, mille me läbi viisime teie jaoks, kultuurikomisjoni jaoks, see puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eh, kõrghariduse ajakohastamise kava ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba ka koostati vastav kava, nii et see on nüüd siis see teine või uus uuendatud äh, kava. lühidalt tutvustaksin teile oma esitluse ülesehitust. kõigepealt räägin selle uuringu eesmärkidest, seejärel tulen põhiliste tulemuste juurde ning lõpetuseks äh, esitan mõned soovitused, mille oleme teie jaoks välja mõelnud. kõigepealt siis eesmärgid. esiteks, läbi viia poliitika arengute analüüs millised arengud on toimunud alates komisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teadisest, mis puudutas kõrghariduse ajakohastamist, ehk siis vaadata üle, mis on vahepeal toimunud, milliseid algatusi on võetud ja millised on olnud edusammud põhinäitajate osas ja nii edasi. teiseks kokkuvõte põhilistest saavutustest ja ka võimalikest puudustest, mis poliitikameetmete puhul on selgunud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teadise eesmärgide saavutamisel. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teadis sisaldab ka teatavaid prioriteete või eesmärke, mis sõnastati juba varem. nii et me viitame siin kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teadisele, aga näiteks see eesmärk, et äh, saavutada siis neljakümne protsendine kõrghariduse määr, eh, see on vist aastast kaks tuhat kolm või kaks tuhat neli, kui ma ei eksi. siis eh, seejärel uuendatud eh, kõrghariduse uuendamise kava hindamine kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vastava kava hindamine siis, võttes arvesse saavutusi ja puudusi ning lõpetuseks viis soovitust teile, kultuurikomisjonile. tuleksin siis meie põhiliste uuringu tulemuste juurde. kui võrrelda neid kahte dokumenti ehk siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta dokument ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oma, siis me näeme teatavat nihet, kui varasemalt keskenduti peaaegu ainult teemadele, mis olid seotud Ähm, eh, siis eh, töötajate eh, oskustega ja majandusega, siis nüüd räägitakse rohkem ühiskondlikest väljakutsetest. ehk siis on rohkem tasakaalus, aga ka keerukam ja rohkem integreeritud. mis puudutab teemasid, mis on sarnased nii kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, siis mm, ootused on suuremad ja ka komplekssus on suurem. kui ma ei eksi, siis on kaksteist poliitikavaldkonda, mida komisjoni teatis puudutab ja nende kõigi puhul on teatavad ootused kõrgharidusvaldkonnale. ja võib öelda, et püütakse tõesti saavutada võimalikult head tulemuse kõigis valdkondades. nüüd äh, üks äh, olulisi eesmärke kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli see neljakümne protsendine äh, kõrghariduse määr. praeguseks oleme kolmekümne üheksa koma ühe protsendini ja tõenäoliselt me saavutame selle eesmärgi. see ei tähenda, et iga riik jõuab sellise haridusmäärani ja see ei tähenda ka, et äh, meeste ja naiste vahel valitseks selles osas võrdsus. mehed on natuke maha jäänud, aga kaugemal sellest eesmärgist naised äh, on praktiliselt juba selleni jõudnud, see ilmselt teid ei üllata. siis veel üks pikaajaline eesmärk, nimelt koolist väljalangemise määr. see puudutab tegelikult sekundaarharidust, aga see on ka antud kontekstis oluline, sest et äh, edu sekundaarhariduses mõjutab äh, ju ka seda, kui suur on kõrghariduse määr. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli üheteistprotsendiline see väljalangevuse määr äh, ja see Bologna protsessi eesmärk mis puudutab väljalangevust, meil ei ole täpseid andmeid selle kohta, aga uuringud on näidanud, et äh, üheksa liikmesriiki on juba saavutanud selle äh, eesmärgi, selle ületanud. paljud küll ei, veel ei ole, aga need ei ole saavutamatud igal juhul. nii, äh, püüan nüüd kiiremini edasi liikuda, et äh, et ikkagi ajast saaksin kinni pidada. on tehtud edusamme ka asjakohaste andmete kogumisele ja analüüsile, samuti peer learning eh, ja heade tavade näited väga oluline on, et meil oleksid andmed, et me saaksime ülevaate, mis tegelikult toimub, nii et andmete olemasolu ja kvaliteet on äärmiselt oluline. me näeme ka seda, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta agenda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oma on järjepidevad, eriti mis puudutab ähm, tööhõive fookust. kuigi see ei ole muidugi ainuke, nagu ka ütlesin. nii et järjepidevus on olemas ja see on muidugi oluline poliitika äh, puhul, aga kas see on ka innovatiivne, selles on küsimus meie leiame, et see tasakaal, mis on saavutatud, on üsna hea. ühelt poolt uuendamine, uued elemendid ja teisalt juba vanad ja tuttavad. eesmärke ei saa ju iga mõne aasta tagant täielikult muuta, küll aga tuleb seda veidi teha pikema ajavahemiku jooksul. ja me oleme leidnud, et keskendumine niinimetatud STEAM mm, ainetele ehk siis ähm, STEM, loodusharidused, matemaatika äh, ja ka humanitaarained, et seal on liialt, äh, liialt keskendutud, rohkem peaks mõtlema multidistsiplinaarsusele. me näeme ka, et uues teatises on sõnastatud ootused kõrgharidusele, samas investeeringud aga vähenevad nii et äh, me nõuame kõrgharidussektorilt, et nad teeksid rohkem ära vähesemate vahenditega. samuti märkasime, et peaaegu täielikult puudu on internatsionaliseerumine ja rahvusvahelisustamine. ja sellega tuleksin soovituste juurde. teatises kutsutakse õigustatult üles sellele, et seada rohkem keskmesse õpetamine, kõrgetasemelised õpetajad. ehk siis, et õppetöö ei jääks teadustööst äh, palju maha. me peame seda oluliseks ja arvame, et seda fookust võiks ehk veelgi tugevdada. mis puudutab rahastust, siis on selge, et rahastuslõhe ehk siis lõhe vahendite vahel, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ning tegelikkuses olemasolevad vahendid, seda lõhet tuleks äh, vähendada. muidugi on seda lihtsam öelda kui teha, see on ikkagi ka liikmesriikide kätes. edasi rahvusvahelisustamine me leiame, et tulevikus tuleks sellele rohkem tähelepanu pöörata, mitte ainult sellepärast, et meile see väga meeldib ja see on see, millega me tegeleme, vaid ka sellepärast, et on näidatud, et rahvusvahelisustamine võib anda olulise panuse ka ülejäänud teatises nimetatud eesmärkide saavutamisel. neljandaks, me pooldame väga tugevalt äh, distsipliinide ülest lähenemist, mitmekesisust, selle asemel, et keskenduda kitsalt ainult STEM ainetele. ja viimaks teeme ettepaneku, et kõik nii parlamendis kui komisjonis kui mujal teeksid jõupingutusi, et need ähm, kõrghariduskavad muutuksid äh, tuntumaks. meie hinnang on, et ainult kümme protsenti inimestest, keda see tegelikult puudutab, loevad neid. see jõuab küll Äh, poliitika kujundajatena, aga mitte tegeliku sihtrühmani niivõrd, aitäh! suur aitäh, härra Veichter, selle asjaliku lühida kokkuvõtte eest. kõigepealt tahaksin anda sõna Kristiina Libatska, tema on meie raportöör Äh, mis selles raportis käsitletakse mitte ainult kõrgharidust, vaid ka haridust tervikuna. Kristina, kaks minutit, palun. ja mm, odniose się jednak do tego, co przed... suur tänu. ma tahaksin äh, kommenteerida meie külalise analüüsi, kõigepealt äh, suur tänu esitluse eest ja mõned märkused minu poolt. esiteks, mul on tõsiselt hea meel selle üle, et me näeme paremat äh, kõrghariduse kohandumise taset äh, tööturu vajadustele. kuid siiski, kõrgharidus peab vast-, vastama terviklikule lähenemisele kogu õpp-, õppetsükli vältel, alates lasteaiast. selle eesmärgiks ei ole mitte ainult töötaja ettevalmistamine, vaid inimese harimine, arvestades kõiki tema vajadusi, sotsiaalseid, eneseteostuse alaseid ja nii edasi. ma tahaksin, mul on kohandumis, kohanemisvõime on väga tore kõrghariduse kontekstis, ehk siis, et see oleks vastavuses tööturuga, aga ma arvan, et me ei tohi unustada kõiki muid vajadusi, mis on palju terviklikumad. mul on ka hea meel, et rõhutasite äh, Bologna protsessi tähtsust. ma arvan siiski, et äh, automaatse süsteemi rakendamine või, või ähm, keskkonnapõhine süsteem, see ei ole päris sama asi. automaatne süsteem ei ole alati ratsionaalne, ta ei vasta alati protsessi erinevatele tasemetele. esimene tase siis, siis kutseharidus, kõr-, teine kõrgharidus, kui õpingud kestavad viis aastat ja nad jagatakse lihtsalt plokki kaks pluss kolm, see on automaatne, kuid see ei ole ratsionaalne. seepärast äh, tuleb, ma arvan, mõelda ka erinevate protsessi etappide sisule Bologna protsessis. ja üks asi, mis mulle veel muret teeb, mind äh, äh, mind häirib väga see kõrghariduse poolelijätjate arv millest äh, rääkisite, viisteist protsenti umbes. ma arvan, et äh, vahend, kuidas sellega võidelda, võiks olla just äh, töö individuaalsemaks muutmine üliõpilaste jaoks. täna on see võimalik tänu uutele tehnoloogiatele ja oma raportis ma pakun kolleegidele ka välja, selle individuaalse lähenemise võimaluse õppeprotsessis. ma olen igati nõus sellega, et, et, et taastatakse kohase õpetuse tase, tuleb aga mõelda õpetajatele, nende ettevalmistusele olen ka täiesti nõus teie multidistsiplinaarsust puudutava küsimusega, mitmekesistamisega kõrghariduses, aga ma arvan, peame ka mõtlema hariduse ruumile, mitte ainult asutuse. Hega Trübel. Hega um,. Thank you for the presentation, I found it very Helga Trübel. And I have got suur tänu selle ettekande eest, see oli väga huvitav, mul on ka mõned küsimused. ütlesite, et me peame tõstma õpetajate taset. minu jaoks on see seotud Bologna protsessiga, aga me teame, et meie ühiskondades, eriti Saksamaal, ma ei tea, kuidas on lood teistes liikmesriikides, kritiseeritakse väga tugevalt Bologna protsessi eriti Saksamaal, AfD alternatiiv Saksamaale ähm, kritiseerib seda. nii et kui te räägite sellest õpetajate taseme tõstmisest, siis kas see on seotud Bologna protsessiga ja kuidas ähm, läheneda sellele et jõuda ka nende inimesteni, kes suhtuvad sellesse skeptiliselt. ka mis puudutab rahvusvahelisustamist, see on ju kõik seotud ka üleilmastumise digitaliseerimisega, see on tõesti kõik väga oluline, et me maha ei jääks teistest. ja teiseks ma arvan, et väga oluline on rääkida ka niinimetatud kultuurikapitalismist, mida veavad eest USA monopolid, see tähendab, et meil on see erinevad majanduslikud arengud, eh, neoliberaliseerimine kultuurivaldkonnas, samas on ka igasugused eh, uued arengud, mis seonduvad digitaalplatvormidega, nende võimalustega, mis need pakuvad. ja muidugi me kõik eh, naudime neid uusi võimalusi, aga need inimesed, kes ei saa seda teha, sest neil ei ole piisavalt haridustaset, neil tekivad täiesti uued probleemid ja mida me teeme sellega, et meil on ühelt poolt see kosmopoliitne eliit, kes me kõik siin istume ja teiselt poolt on siis need inimesed, inimesi, kes on vähem haritud ja kes äh, kõik meid vihkavad, sest et neil ei ole selliseid võimalusi. nii et äh, meid huvitaks, et äh, mida, mida te sellest arvate ja mida te arvate, mida peaks tegema selles osas, et poisid ja mehed on tõesti oluliselt maha jäänud. mida ette võtta, et noored äh, mehed ja poisid eh, ei eh, ole nii saavutusvõimelised kui tüdrukud ja naised. kuidas võiks neid eh, toetada ja kui nüüd tulla ehm, Saksamaa juurde, minu liidumaa juurde, Bremen, meil oli väga halb hinnang meie ehm, koolisüsteemile, sest et probleemiks on see, et algkoolis ei õpi poisid ja tüdrukud korralikult kirjutama. kas teil on mingeid ideid, mida selles suhtes saaks ette võtta? suur aitäh. Silvia Kosta, kaks minutit, palun. tänan väga, suurepärane ettekanne, kahjuks ma sain alles eile need uurimustulemused, kuid igal juhul on see igati kasulik ka Euroopa Parlamendile suurepärane algatus, suurepärane uuring, siin äh, on äh, side äh, alghariduse ja kõrghariduse vahel. siin räägitakse seostest, mis on hariduse ja tööhõive vahel. aastatel, aasta ajavahemikus kaks tuhat üksteist, kaks tuhat seitseteist pandi rõhk multidistsiplinaarsusele, turuvajadustele. see tähendab, et just inimest koolitati, üritati innovaatilisemalt läheneda ja tulemused ongi paremad. kuid pole veel üksikasjalikumat uuringut selle kohta, milline mõju on olnud nendel muudatustel, seega minu küsimus on, et kas võiks täpsemaid andmeid saada selleks, et meil oleks täpsem ettekujutus äh, kõrghariduse kvaliteedist. Te rääkisite meestest ja naistest. et keskmiselt kõrghariduse inimestest äh, on nelikümmend neli protsenti mehi ja kolmkümmend neli protsenti naisi. palju, naisi rohkem kui mehi. Vast-, paljud äh, uuringud näitavad, et äh, meeste tulemused on kehvemad kui naistel. ilmselt nad lihtsalt pingutavad vähem kui naised. ja kaasatus samuti täna Äh, sisserändajate kaasamine, sisserändajate laste ainult, ainult kümme protsenti jõuavad kõrghariduseni. kas äh, võib-olla peaks äh, mõned õpp-, kas võiks õpetust paremini sihistada ja mõelda ka abistavatele meetmetele selleks, et ligipääs kõrgharidusele oleks parem. suur aitäh. Požalova, palun. Eh, suur tänu selle uuringu ja selle tutvustamise eest. see näitab, et eh, Euroopa ülikoolid täidavad neljakümne nelja protsendi eesmärgi. ehk siis selles valdkonnas on meil hea tulemus. aga see ei ütle midagi kvaliteedi kohta. me teame, et on olemas tipptase tehnilistes ülikoolides, loodusteaduses ja seepärast äh, on Euroopa teatud äh, uuringute vallas äh, tipptasemel, kuid samas toimub desintegreerumine Äh, on näha natsionalismi. ja minu küsimus on järgmine. mis on teie eesmärk kvaliteedi osas, kui me räägime ülikoolidest, äh, kõrgematest õppeasutustest, äh, tehnika valdkonnas, loodusteaduste valdkonnas on meil olemas tipptase, aga ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et et, et ekstremism ja populism mõjutab kõiki Euroopa riike. rääkides äh, tüdrukutest ja poistest, teie soovitus oli õpetajate koolitust parandada. ma arvan, et paljudes äh, koolides on õppejõududeks just naised nii et võib-olla tuleks kasutada poiste suhtes teistsuguseid meetodeid, teie soovitus oli õpetajaid koolitada. see on kindlasti asi, millega saab nõustuda. suur aitäh. Samit, palun. ei ole sinu kord, nüüd saab kolleeg enne sind sõna uh,. Like aitäh, kõigepealt tahaksin ka minagi tänada äh, selle suurepärase ähm, ülevaate eest. ma arvan, et kui keskenduda teemadele, mis on siin aruandes välja toodud, siis loomulikult on äh, oluline see, et mitte niivõrd keskenduda mm, enam konkurentsivõimele tööturul ja majanduslikele aspektidele, ja äh, pigem siis äh, ühiskondlikele aspektidele on väga positiivne, et üha rohkem inimesi läheb kõrgkooli õppima, aga väga oluline on kogu see küsimus, et äh, meil oleks piisavalt äh, vahendeid kõrghariduses. ning ma panin tähele lehekülg kolmkümmend üks äh, selles aruandes, et viidatakse otseselt õpetajate väljaõpetamisele ning õppejõudude tipptaseme saavutamisele, kuidas see saavutada ja see meenutas mulle seda olukorda, mis meil praegu valitseb Maltal, kus õpetajate ametiühingu esimees läks nii kaugele, et ütles, et hetkel valitseb kriis. ei ole piisavalt vahendeid, palgad ei ole piisavalt kõrged ning õpetajatel ei ole piisavat motivatsiooni. Malta haridusministeerium hiljuti saatis välja ringkirja, kus kutsus üles üliõpilasi ähm, ise mitmetes valdkondades harima oma õppejõude. nüüd tuleb küsimus, et äh, mida me saame tegelikult teha, et need reformid, mis on meie eesmärgiks, oleksid edukad. Need reformid äh, ju sõltuvad sellest, et neis osaleksid nii õpilased kui õpetajad oma vastutustunde küsimus on see. õpetajad peavad äh, läbima selle protsessi, kus muudetakse kogu lähenemist, kogu süsteemi ja selleks on vaja motivatsiooni ja samuti on vaja koolitusi selle kohta, kuidas kogu see akadeemiline teadmine, mis on neil kogunenud aastate jooksul, et nad suudaksid seda edasi anda äh, ja selleks on neil vaja teada rohkem ka uutest õpetamismeetoditest. kõik see aga eeldab, et nad ise soovivad seda teha, võtavad aktiivse rolli ja see kõik on, kõik see, mis ma räägin, on tõesti seotud sellega, mis meil toimub praegu Maltal, kus on tõeline õpetajate motivatsioonikriis ja see on tegelikult üks probleem, aitäh. ma vabandan ma pean olema väga range, meil ei ole üldse aega, nüüd tahab siin veel neli inimest sõna, palun võtke ennast kokku ja tehke lühidalt. selleks, et härra Vehtril oleks tõesti ka võimalus teie küsimustele vastata, palun, Julie ah,. Thank you very much. suur tänu. minul on küsimus sõna uuendamine või ajakohastamine kohta modernization. kas see on äh, üks vahend, kuidas muuta haridus äh, rohkem turukõlbulikumaks? see tekitab mulle muret, sest et haridus on inimõigus, see peaks olema kättesaadav kõigile noortele inimestele, tegelikult inimestele kogu elukaare jooksul. see peaks olema selline ühishüve. nii et mulle valmistab see muret ja ma olen ka rääkinud koostööd üliõpilastega oma riigi ülikoolides ja tean, et mõnikord on raha see, millest lähtub äh, ülikoolide administratsioon, sellest sõltub, millised kursused on üldse olemas, mida õpetatakse. nii et see on minu küsimus selle aja kohastamise mõiste kohta. ja siis äh, Äh, mul on ka küsimus selle kohta, et kas need ained, mida õpetatakse, tegelikult lähevad meie kiirelt muutuva tegelikkusega kokku. mul on ka üks näide. Manchesteri ülikoolis küsisid mõned üliõpilased või palusid äh, oma õppejõult, et kas nad ehk saaksid äh, õppida sellist asja nagu post-crash economics ehk siis kriisijärgne majandus ja ülikool lihtsalt keelas selle ära Äh, üliõpilased äh, lõppkokkuvõttes õppisid selle kohta äh, koos oma õppejõuga väljaspool ametlikke, ametlikke ülikooli kursusi ja lõppkokkuvõttes ta tõrjuti põhimõtteliselt ülikoolist välja, sest et lihtsalt ei tahetud, et ta neil teemadel õpetaks. ja see on väga huvitav ja ka väga murettekitav, et just need teemad, mis on kõige olulisem meie ühiskonnale, ei leia käsitlemist. suur aitäh! järgmine kolleeg, palun! aitäh, ma ühinen tänusõnadega. ja kaks küsimust ka me rääkisime siin keskharidusest ja kõrgharidusest. kas eelmise uuringuga võrreldes on midagi muutunud meie analüüsis? ja Kristiina küsimusega seoses erinevad haridustasemed, mis omavahel üksteist mõjutavad selleks, et kahandada koolist väljalangevust pärast koolisüsteemide klassifitseerimist kõikides riikides. panust soovitatakse kahandada alg- ja keskhariduses, see on aga vastuolus eesmärkidega, mida soovime saavutada kui me vähendame nõudmisi haridusele alg- või kesktasemes, siis, siis me ei saavuta kõrghariduses paremat taset. ühest küljest me soovime järjest paremat taset ühe tegevuse vallas, soovime rohkem humaniseerida haridust, nagu kolleeg ütles ja see on igati soovitav, aga teisest küljest äh, tööalane tegevus muutub sellises tempos, et nelja-viie aasta pärast äh, tekivad äh, elukutsed, mida me täna ei suuda kujutledagi. miks me selle, ma sellest üldse räägin? sellepärast, et oma sõnavõtus ütlesite te, et hariduse teema on olulisem kui teadusuuringute teema. ja see on nüüd küsimus, kuni aastani kaks tuhat üksteist me ütlesime, et uuringud on olulisemad, nüüd alates aastast kaks tuhat üksteist haridus on äh, taas äh, olulisemaks tõusnud, kuid meil on vaja üldist arusaamist, mida me tahame Euroopa Liidu tasandil saavutada. igal juhul ma arvan, et te olete avanud väga huvitavat äh, mõtteainet siin suur aitäh, järgmine kolleeg, palun. jah, aitäh. see, selle uuringu tulemused on väga huvipakkuvad. Äh, selleks, et analüüsida seda, mis, mida kujutab endast kõrgharidus tänapäeval. kuidas inimene jõuab kõrghariduseni? see on kõige tähtsam küsimus kõikides komitee, komisjonides, mille töös ma olen osalenud oma koduriigis, rahastamise küsimus on alati keskne. ja hariduse vallas on ka, on samuti rahastamine sama tähtis kui näiteks tervishoiu valdkonnas. kui me hariduse ja tervishoiu asetame Euroopa poliitikate keskmesse, siis meil tekib tõeline Euroopa kogukond, ühendus ning äh, ka õpetaja on väga tähtsa, tähtsal kohal, nagu mitmed kolleegid on rõhutanud. kuid ma ei kuulnud, et oleks mainitud kogukonda esimestes etappides. kas äh, kas kuidagi kogukond võib olla mitte seotud alg- või keskharidusega, aga samas me ju tahame, et kõik viidaks kõrghariduseni. ja piisavat tähtsust ei omistata õppejõule kogu selles teekonnas kui me jõuame, enne kui me jõuame keskharidusele, mõelgem kogu õppeteekonnale. proua Pilt, palun. proua Pilt, palun. suur tänu. ma tänan teid selle uuringu eest, mis näitab, mis on juba ära tehtud ja näitab ka neid lahendamata väljakutseid. kõrgharidus paraku jäetakse tähelepanu alt välja, eelistatakse majandust pigem kas ta võiks pisut aeglasemalt kõnelda, proua Pild, ütleb proua Sinaine. tipptasemel haridus käib muidugi käsikäes rahastamisega. see on investeering tulevikku, igal riigil on oma ajalugu, oma hariduse traditsioonis. kui mõnedes riikides keskendutakse teatud valdkondadele, aga see on rikkus, ärgem seadkem kõike ohtu, kui me tahame kõike harmoneerida. ärgem priviligeerigem pädevust teadmiste suhtes. suur aitäh! tahaksin anda veel kord sõna härra Vehterile ja ma tean, et see on tõeline väljakutse praegu, aga katsetage vähemalt esitatud küsimustele vastata. jaa ma vahetan inglise keelele. Everything you have said. pean ütlema, et mitte kõik, mis te ütlesite, ei jõudnud minuni nii selgelt, kui, kui te tegelikult seda ütlesite, ilmselt loodan, et enam-vähem sain aru. esimene kommentaar oli see, et me peame käsitlema haridust kõikehõlmavalt kõiki selle osi, kõiki selle kihte. haridus selle laiemas mõttes on oluline, mitte ainult mõeldes selle tähendusele tööturule. ja ma olen ka ise mitu korda öelnud, et see on oluline. muidugi, kui vaadata kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ajakohastamisagendat, siis see koostati kohe pärast kriisi see oli kriisijärgne ajajärk. ning seetõttu ta ilmselt keskendub veidi liiga palju majanduslikele küsimustele, tööpuudus ja nii edasi, et see on täiesti mõistetav. ja pärast seda, kui me kõige hullemast olime üle saanud Äh, oli võimalik äh, jällegi võtta selline laiem perspektiiv, ma arvan, et see on loomulik. keegi ütles ka, et väljalangevuse näitaja on tõusnud. see ei ole tõsi, saite minust valesti aru. väljalangede arv siiski väheneb. see on siis nende arv, kes väl-, välja langeb ehk siis see on vähem viieteistkümnel protsendil kümnele protsendile, nii et äh, ähm, nii et jah, seda võib muidugi mõlemat pidi mõõta, kas mõõdame neid, kes langevad välja või neid, kes ei lange, et sellisel juhul võib öelda, et kaheksakümmend viis protsenti ei lange välja. nüüd see multidistsiplinaarsus, mõned teist on natuke valesti aru saanud sellest, me, ma ei pea silmas interdistsiplinaarsust, me oleme muidugi ka selle vastu, aga mida me tahame öelda, on see, et me ei tohiks keskenduda ainult mõnedele üksikutele distsipliinidele, vaid kõigile. siis äh, õppejõudude tipptase kas see on kuidagimoodi seotud Bologna protsessiga? no kõike on võimalik seostada Bologna protsessiga, aga kindlasti ei olnud see üks põhilisi punkte algsest tegevuskavast. siis need halvad õpilased, meessoost halvad õpilased, see on selline trend, mis ilmneb peaaegu igast uuringust, mida maailmas tehakse OECD kolleeg isegi leidis kena äh, sõna selle kohta, mul praegu läks meelest ära, mis see oli, aga jah, see on väga selge trend. mehed on tõepoolest äh, kadumas pildilt, õige pea see juhtub. siis nii-öelda paremate suuniste juhtnööride andmine mitteformaalsetele õppurite rühmadele, mis võivad tulevikus ka formaalselt äh, formeeruda, näiteks sisserändajad. kuidas neid paremini juhendada, noh, see on kindlasti oluline, aga ei ole nii väga lihtne äh, välja mõelda, kuidas seda paremini teha. nii, kas mul jäi veel midagi kahe silma vahele, meil ei ole piisavalt õppejõude kõrghariduses, kuidas õpetajate haridust parandada. et siin on ka ühelt poolt kõrgharidussüsteem ja sekundaarharidus. kõrghariduse puhul ma arvan, et üks põhitõde on see, et ei ole võimalik teha karjääri keskendudes ainult õpetamisele. kui keskenduda teadustööle, ja ja äh, selle tagajärjel saada palju tsiteeringuid, siis see tähendab, et tõuseb ka karjääriredelil. nii et kui me seda põhimõtet ei muuda, siis on raske midagi laiemalt muuta. mõningaid samme on küll astutud, aga need on pigem sümboolsed, sest et äh, jah, tsiteeringute arv, see on mitte maine küsimus, vaid ka palga suuruse küsimus nüüd kõrge, kõrghariduse monetariseerimine, no ma ei tea, ei. mõned äh, teist äh, maalivad seinale igasuguseid äh, äh, hirmukujusid, et nüüd see ajakohastamise sõna, no see on täiesti tavaline mõiste, midagi erilist selles ei ole, see ei ole mingi vandenõu kellegi vastu, ma ütleks aga jah, sellega olen küll nõus, et kõrgharidus peaks olema ühishüve. siis oli siin juttu ka majandusest, ma märkisin talle üles Freakonomics, võib-olla teate seda raamatut, kui te ei ole seda äh, lugenud, siis tehke seda, ma nüüd ei teagi, mida ma sellega mõtlesin, et selle kirja panin, millega see seondus, aga äh, hea pu-, hea raamat on see igatahes. ma täpselt ei mäleta, mida tahtsite öelda. see oli kuidagi seotud selle Manchesteri näitega. ma sellega piirduksingi, minu viis minutit on vist nüüd ka läbi. jaa, vielen, vielen herzlichen Dank. suur aitäh. ma arvan, et me peame veel kord põhjalikumalt tutvuma teie uurimuse ja selle järeldustega. komisjon palus ka sõna saada ma tõesti küsiksin, kas me võiksime seda ühitada järgmise päevakorrapunktiga ja siis te ütlete midagi põhjalikumalt, kas see sobiks teile? Okay. jah, olen täiesti nõus, et võib need kaks punkti kokku panna juhataja ei räägi mikrofoni, selle eest nüüd. suurepärane, ma oleksin väga tänulik, kui me saaksime minna järgmise päevakorrapunkti juurde ja siis saad kõik oma seisukohad, kallis Kristiina, välja öelda väga kena, et te siin täna kohal olite, te võite siia kohale jääda ja kuulata ka järgmist päevakorrapunkti, mis kindlasti pakub teile huvi. tänan nüüd on meil neljas päevakorrapunkt, see on algatusraporti projekt. see käsitleb kõrghariduse kaasajastamist. me katsetasime seda teemat võtta veidi laiemalt, mitte ainult kõrgkoolide suhtes ja me palusime seitsmeteistkümnendal juulil ka niisugune algatusraport koostada, tuginedes komisjoni algatustele koolihariduse, kõrghariduse ja lõpetanute edasise käekäigu uurimise osas. kaheteistkümnendal septembril komisjonide esimeeste konverents äh, nõudsime me, et me jagatud pädevuse kodukorra artikli kohaselt vaataksime, kas me saaksime seda teemat ühiselt käsitleda kohtusime veel kord Empli esindajatega, mis puudutab just seda jagatud pädevuse eh, artikli viiskümmend neli alusel eh, ühiste haridusega seonduvate spetsiifiliste aspektide eh, käsitlemist, lõpetanute edasise käekäigu jälgimist, kutseharidust ja elukestvat õpet, koostööd tööandjatega ja prognoose tööturul. kahekümne kuuendal septembril allkirjastasime nii mina kui ka Empli esimees oma kirja ja edastasime selle komisjonide esimeeste konverentsile. selles kirjas me rõhutame, et neid aspekte pole vaja raportis kajastada, kuid me eh, leiame, et artiklit viiskümmend neli tuleb rakendada niivõrd, kuivõrd Äh, seda käsitletakse Empli seisukohavõtus. see kõik on suhteliselt keerukas, kuid ma leian, et me saame sellega ühiselt hakkama. selle ettepaneku kohta äh, hääletatakse seda COP istungil, ma loodan, et nad on sellega nõus ja äh, selle otsuse, otsust tutvustan teile vaieldamatult järgmisel korral aga nüüd ma tahaksin anda sõna Kristiina Livatskale selleks, et ta tutvustaks esimesi punkte, mida ta tahab raporti puhul välja tuua, sul on viis minutit, palun. E, suur tänu. suur tänu, proua esinaine E, otóż tak jak pani przewodnicząca powiedziała, mm, e, fakt, że w ramach artykułu 50 kahjuks on tõlkes väike tehniline probleem. väike tehniline probleem, ütleb proua juhataja, mis jälle ei toimi, mis keeled ei toimi, ai nüüd toimib, nüüd toimib, nüüd käib siis asi või? Inglise, prantsuse keel, kuidas sellega on? võib-olla te saaksite, proua Ljubatska, veel kord alatada, kuna tehnika töötab nüüd küll. ma vabandan. suur tänu, kordan üle, mis ma just ütlesin. nagu te ise ütlesite ennist, vastavalt artiklile viiskümmend neli on meil jagatud pädevus ja see on tähtis, rääkides ajakavast mul on väga kahju, aga pean kolleege teavitama, et ma täna ei oska öelda, milline see ajakava saab olema, sest äh, ma ei tea, kes saab olema Empli komisjoni raportöör. ma pean ju temaga kohtuma, temaga rääkima ja rääkimagi ajakavast ja seni, kuni me, ma pole temaga rääkinud, ei oska ka ma teile ka midagi täpsemat öelda loodetavasti äh, lahendame selle olukorra. nii et palun teilt veel pisut kannatlikkust. see oli siis esimene märkus. korralduslikku laadi nüüd teiseks kutse konverentsile, mis räägib äh, hariduse kaasajastamisest, mis toimub äh, kahekümne kaheksandal novembril kell kaksteist, kaheteistkümnest neljateistkümneni kus kõik haridusastmed on esindatud ja kaasa arvatud organisatsioonide esindajad ning regioonide komitee. kõik, kes on seotud haridusega. paljusid koole rahastatakse regionaalsel tasandil ja nad toimivad regionaalsel tasandil. ja veel üks kutse konverentsile, mille korraldab Euroopa platvorm, elukestva õppe platvorm. see üritus on pühendatud mobiilsuse teemale Erasmuse kontekstis. kuupäev on kahekümne esimene november. ja nüüd mõne sõnaga raportist enesest neli osa on selles raportis. esimene osa rõhutab seda, kui oluline on haridus. rõhutab hariduse rolli majanduses, heaolus, ühiskondades. ja selles osas ma kavatsen rõhutada, et haridusel on mõju tööpuudusele, vaesusele, tolerantsile nimekiri on siin pikk, ei ole vald-, sellist valdkonda, mida haridus ei mõjutaks väga olulisel määral. siis teine osa. ma tahaksin, et me tähelepanelikumalt suhtuksime hariduse arengusse. ma olen juba korduvalt rääkinud sellest, et kool ei ole enam ainus koht, kus äh, omandatakse teadmisi seepärast tuleb äh, loobuda sellest terminist, mida me minevikus kasutasime, milleks oli haridus, õppeasutus. me peame rääkima haridusruumist tänapäeval. ja selles haridusruumis on tähtis roll õppejõul, see on teistsugune nüüdsest ja järjest olulisem õpetaja on see, kes tegeleb lastega lasteaias, õpetaja on see, kes õpetab ülikoolis. Mid-, kuidas peab välja nägema tema töö? ta peab olema rohkem mentoriks üliõpilastele. ta ei pea nii palju olema infoallikas. tähtis on see, et õpetajate värbamine peab olema väga äh, hästi kavandatud. ja see tuleb ka selgelt välja öelda, õpetaja töö on prestiižikas, õpetaja töö peab olema ka hästi tasustatud, peab olema paremini tasustatud Euroopa Liidus. kolmas osa on soovitused. soovitused äh, siis äh, eelmiste osade põhjal. mida siis tuleks teha selleks, et äh, eesmärki saavutada, selleks, et haridus tõepoolest võiks muutuda prioriteetseks ja selleks, et me võiksime haridussüsteemi ajakohastada ja kasutada optimaalselt Euroopa Liidu vahendeid. ma ootan huviga nüüd teie arvamusi selle kohta, mis peaks olema prioriteetne ja loodetavasti koos koostame hea raporti ja hea raport tähendab seda, et see on raport, kus liikmesriikidele öeldakse, kuidas oleks kõige õigem haridussüsteemi ajakohastada. jah, aitäh. kõigepealt tahaksin anda sõna variraportööridele. igaüks kaks minutit, palun Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Suur tänu proua esinaine. ja suur tänu. ma tänan kõigi nende positiivsete märkuste eest ja olen nõus ka enamusega teie poolt öeldust. kui me räägime õpetajate prestiiži tõstmisest, kindlasti on see asi, mida on õige rõhutada loodetavasti need äh, ettepanekud äh, sobivad ka liikmesriikidele ja et äh, need ettepanekud kaasatakse tõepoolest haridussüsteemidesse. ka meie jaoks on oluline mõelda tulevastele põlvkondadele. Nad ei peaks õppima ainult internetis või tänaval, nad peaksid saama õpetust, nad peaksid saama teavet äh, nad peaksid omandama vajalikud oskused. asi ei ole mitte lihtsalt info kogumises ja talletamises. noored peavad teadma, kust infot leida. noored peaksid kasutama raamatukogusid, mitte ainult veebiportaale. ja samuti on vaja meetodeid, mis võimaldavad kaasata erinevate tasemete oskusi omavaid lapsi. et nad võiksid muutuda iseseisvateks isiksusteks. tähtis on, et laps leiab koha maailmas inimesena. see ei tähenda, et tingimata on vaja minna ülikooli seetõttu on tar-, tähtis mõelda kutseharidusele samuti. ja selles vallas tuleb rohkem ära teha, et ka ametioskused on prestiižsed, mitte ainult äh, diplomid ei anna prestiiži, vaid ka ametioskused, äh, mis, ametid, mis äh, pakuvad inimestele rahuldust ja annavad ka piisava teenistuse kas see võiks, kutseoskused võivad olla prestiižsed, nii et keskendume, keskendugem siis kutseoskustele. samuti paljudes riikides on puudu kutseoskustega inimestest. ja Ungarist rääkides konkreetsemalt. näeme selgelt, et IT-koolitus vajab äh, suuremat rõhutamist, lapsed kasvavad äh, täna nüüd üles selliselt, et nad juba kaheaastaselt kasutavad tahvelarvuteid, aga see ei tähenda, et nendest saavad IT-spetsialistid. aitäh, kolleeg Saan Šoto, palun. aitäh, ma saan teha üsna lühidalt, igal juhul ma tänan raportööri. jagan vägagi raportööri seisukohti meie see koht, kus kõige vähem on kultuuri näha, on tegelikult see, kus oleks kõige rohkem kultuuri vaja. mina elan riigis, kus on äh, arengu erinevused, äh, haridustaseme erinevused, noorte hariduse erinevused väga suured. Äh, on riike, kus koolidest lahkumise protsent on null protsenti, teistes on see kakskümmend viis protsenti, see, siin on suured kontrastid kogu Euroopa tulemusi teada on tähtis, kuid konkreetsemalt oleks tarvis teada, millised punktid on kõige nõrgemad. igal juhul tänan raportööri. ja ise, ja iseäranis äh, kutsehariduse rõhutamise eest ning selle eest, et, et ka sisserändajad kaasataks haridusse et kõik need, kes äh, jõuavad kooli, ka liik-, jõuavad edasi ning jõuavad lõpuks kõrghariduseni. Euroopa peab äh, siin andma võimalused nendele noortele. antud algatus on strateegiliselt väga tähtis, mitte ainult hariduse jaoks, vaid Euroopa enda jaoks. Maltese, kaks minutit, palun. aitäh, ma olen nõus äh, sellega, et kui me räägime ajakohastamisest üldisemalt, siis mõistame selle all haridussüsteemi kohandamist turuloogikale. minu jaoks on see, ma kahtlen selles, see mõt-, selle mõttekuses. raportis on muidugi asjalikke aspekte ja kahtlemata meil on tegemist majanduskriisiga, mis kestab varsti juba kümme aastat. see kõik on jätnud oma jälje haridusreformidele. kuid majanduskriis ei ole loodusnähtus ja viisid, kuidas majanduskriisi lahendada, kaasa arvatud hariduse vallas, ei ole kuidagi iseenesestmõistetavad ega loodusnähtuslikud. erinevatel kriisidel on erinevad lahendused, kahekümne üheksanda aasta kriis viis selleni, et suured poliitilised perekonnad nagu katoliiklik perekond minu kodumaal, sotsialistid või kommunistid, kõik need suured perekonnad või Ameerikas demokraadid või vabariiklased, kõik need suured perekonnad pidid võtma meetmeid selleks, et kohandada majandussüsteemi. Eh, suurenes riigikontroll majanduse üle, eh, kahanes eh, finantssüsteemi osakaal. ja nüüd me oleme hetkel vastupidist tegemas. me tahame kohandada ühiskonna struktuure, riigistruktuure tootmisele, mis tegelikult on selle kriisi algpõhjus, ehk siis me teeme täpselt vastupidist kui äh, siis, kui tegeldi eelmise suure kriisi lahendamisega. minu jaoks ei ole kohane lahendus kohandada koolisüsteem turuvajadustele, mis on äh, põhimõtteliselt ebaõiglane, see ei ole hea, õige lahendus esiteks äh, ei anna see tulemusi ja võib öelda, et ka, et kaasajastamise reformid, mis on läbi viidud koolisüsteemi selleks, et kahandada noorte tööpuudust kõikides liikmesriikides, see on viinud tööpuuduse suurenemisele, tänan väga. aitäh, proua Piik, palun. kas te tahate sõna? ma arvan, et tuleks mõelda ka vanemate rollile. vanemad on kõrvale jäetud pisut, näiteks kui me täna üritame midagi selgitada, siis ütle, öeldakse, et ah, vaadake internetist, aga see ju ei ole alati nii. ja, ja mõnikord äh, sellest ei räägita piisavalt, minu arvates tuleb ka õpipoisiõpet tugevdada, äh, käsitööoskusi, kui kui inimesel on hea kooliharidus, õpipoisiõpe, siis on ta edukam ettevõttes, ta võib töötada äh, mõnes edukas ettevõttes, pääseda paremini ligi töökohtadele, näiteks minu koduriigis hetkel on tööpuuduse määr väga kõrge. suur aitäh! omalt poolt teeksin järgmise märkuse. ma leian, et meil on vaja Äh, ühiskondlikus plaanis tõeliselt äh, uut mõtlemist, et äh, ei oleks alati nii, et ainult kõrgharidus ja ülikooli diplom midagi väärt on, aga klassikaline koolitus käsitöölise vallas on, võib olla sama väärtuslik kui kõrgharidusega kõrghariduse diplom, me ei vaja ainult arhitekte, me vajame ka inimesi, kes oskavad ehitada, ehitada oma kahe käega ja see on samavõrd väärt ja ka neid inimesi eh, tuleb samamoodi väärtustada ühiskonnas nagu neid, kellel on kõrgkooliharidus, me vajame nii ühtesid kui teisi ja selleks, et seda, selleni jõuda, on meil vaja ühiskondlikku meelt muuta, on vaja muuta meie mõtlemisviisi, on vaja aru saada, et see on midagi väärt, kellel on klassikaline haridus, kellel on tehnilise valdkonna haridus, kellel on käsitöölise haridus, mis ei eeldagi kõrgharidust. me peame kõiki neid inimesi võrdväärselt äh, väärtustama. minu arvates on see erakordselt oluline ja minu arvates peaks ka see moment leidma raportis väljendust. nii, kaks sõna soovijat, ma ei tea, kas mina Äh, provotseerisin neid kolleeg Šoidrova kõigepealt. tänan väga. Mm, teen väga lühidalt. ma arvan, et Kristiina Libatski äh, oskab kindlasti selle raportiga suurepäraselt hakkama saada. ja ma olen kindel, et see vastab Euroopa Parlamendi nägemusele. arve, aga selge on, et arvestada tuleb erinevate liikmesriikide olukorraga kolleeg rääkis Itaaliast siin. see on Itaalia olukord. aga ma arvan, et haridus ei tohiks põhimõtteliselt viia tööpuuduseni, see oleks nüüd viga. asi ei ole aga mitte hariduses kui sellises. mina olen kõrgharidusega, kuid äh, olin aednik algselt, aednikuõpilane loomulikult äh, me peaksime üritama jõuda selleni, et võimalikult palju, paljudel inimestel oleks ülikooli diplom, samas on vaja inimesi, kes oskavad oma kätega midagi teha ja mul on väga hea meel, et just Kristiina selle raporti koostab. Äh, proua Kosta äh, ja suur tänu Kristiina Libatskale. tema positsioon on igati huvipakkuv, ambitsioonikas ta võtab arvesse, millised muutused on toimunud ajavahemikus kaks tuhat üksteist, kaks tuhat seitseteist, uue, arvestab uue teatisega ning arvestab ka Corto Maltese seisukohaga näiteks, mis on kriisijärgne lähenemine, kuid ta arvestab ka praeguste väljakutsetega, meil on nüüd tegemist uue paradigmaga ja teatis on jõuliseks signaaliks. just sellepärast, et paradigma muutus on äh, vägagi seotud tänapäeva seis-, olukorraga. Äh, sellega, et äh, haridus on kõige keskmes, et kõigil poistel ja tüdrukutel oleks vahendid maailmast arusaamiseks ka õppejõudude olulisust on rõhutatud, eh, et tähtis oleks, et inimesed oskavad oma pead hästi kasutada, mitte et nende pea on teadmisi täis. et eh, inimesed võiksid terve elu jooksul osata maailma mõista ja seal hakkama saada. meile meeldivad sellised seisukohad. suur aitäh, nüüd palun komisjon, kes iganes teist sõna soovib. Hello, good morning everyone, Vanessa de Biesanton from the Euro- tere hommikust kõigile, minu nimi on Vanessa de Biesanton Euroopa Komisjonist. ma tahaksin kõigepealt tervitada seda Bernd Vehteri strateegiat Euroopa Liidu kõrghariduse ajakohastamise uue tegevuskava raames on äh, väga kasulik, et meil on nüüd äh, selline ülevaade, kõik on kokku toodud, äh, et vaadata, millised on olnud edusammed alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast. nii ma arvan, et me saame nõustuda suurema osaga selle uurimise tulemustest, aga kui tulla soovituste juurde, siis ma alustaksin kolmandaga sellest, ehk siis see, mis puudutab rahvusvahelisustamist. on tõsi, et meil ei ole eraldi lõiget selle kohta teatises sest et meie meelest see tuleb välja neist prioriteetidest, mis meil on teadis, kui vaadata neid kahtekümmet äh, meedet, äh, punkti, mis ma olen välja toonud, siis siis äh, seal on tegelikult ju ka sellised programmid nagu Rasmus ja teised, mis on piiriülesed. rahvusvahelisustamine on tõepoolest väga oluline nende raskustega toimetulekus me ees seisavad. ja nagu ka juba on toodud täna siin välja, siis tõesti väga oluline on õppejõudude koolitamine, õpetajate koolitamine, et äh, nad suudaksid oma teadmisi paremini edasi anda õppuritele, et nad suudaksid kasutada uusi õppemeetodeid, kasutada ka IT-vahendeid äh, ning äh, see on üks tuumik prioriteete meie jaoks me oleme tõesti kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Erasmus äh, kavas sellele pannud suurt rõhku. ja muidugi ka õppejõudude tunnustamine, see on äärmiselt oluline. me arutasime seda Tallinnas eelmisel nädalal kõrghariduse peadirektoritega, nad äh, mõistsid, kui oluline see on ja nad äh, on nüüd viimastel aastatel ka selle teemaga tegelenud kaks tuhat kaks, kahe tuhande kahekümnenda aasta töörühmade töö on ka juba vilju andmas. me näeme, et mõned liikmesriigid on loomas õpetajate akadeemiaid. seda koostöös ülikoolidega, aga me oleme nõus, et siin on võimalik veel enamat ära teha ning Euroopa Parlamendi toetus on väga oodatud selles vallas mis puudutab multidistsiplinaarsust ja liigset keskendumist STEM ainetele, siis arvan, et me oleme nõus. meil on, me saame asjadest äh, täpselt sama, ühtemoodi aru, ma arvan, et küsimus ei ole nüüd äh, ainult humanitaarteaduses, aga lihtsalt asjadele tuleb äh, läheneda distsipliinide üleselt ja, ja üliõpilased et muud õppurid peaksid tõesti saama ka vajalikud IT-oskused ja muud oskused. ning sellepärast oleme ka loomas äh, niinimetatud STEAM koalitsiooni, et just selle küsimusega tegeleda. ja lõpetuseks siis rahastamise lünk, ka sellega oleme nõus ja me teeme koostööd OECD-ga, et selle keeruka teemaga tegeleda, aitäh! jah, bitte! ja palun aitäh, proua juhataja, lühike kommentaar äh, raportööri äh, tutvustuse kohta ja ka selle kohta, mida on öelnud saadikud, suur aitäh, et äh, te mõistate väga olulisel määral hariduse rolli ühiskonnaelus ja toote välja selle esimese ploki põhiteemana. meile see-eest on see väga hea lähenemine. ma leian, et Erasmus pluss oleks tõepoolest äh, tõesti kandvat rolli selle juures mängimas ja te viitasite ka sellele konverentsile, mis minu arvates oli väga õigustatud, mis puudutab äh, hariduse tegelikku rolli, siis te rõhutasite eeskätt seda, et kool ei ole mitte ainus koht, enam, kus inimene saab hariduse saada, on olemas erinevad uued tehnoloogiad ja sellepärast me rõhutasime ka oma teatises erinevate osapoolte rolli. loomulikult veedavad lapsed väga palju aega ka koolis ja me peame tegelikult tagama koolide kvalitatiivse tasa, tase, taseme. Need uued tehnoloogiad on aga väga Äh, olulised, kuid meil on väga palju äh, neid kohti, kus kasutatakse aegunud tehnoloogiaid ja meil on tõesti vaja saavutada tipptase ja tipptaseme õpetus, sest väga sageli äh, on sõltuvalt vanemate sotsiaalsest taustast osa lapsi sellise tipptaseme tiittasemest kõrvale tõugatud. kui me räägime õpetajatest, siis nagu te ütlesite täiesti õigesti, on õpetajate valik eh, väga oluline, oluline on ka selle elukutse ligitõmbavus, väga oluline on eh, primaarharidus, väga hea koolitus, oluline on õpet-, õpetajakoolitus aga vaja koolitada koolide juhtkondi samamoodi. ma arvan, et see on niisugune kompleksne küsimuste ring, kuid meil on väga hea meel ja ootame juba praegu seda raportit. suur aitäh! ja lõpetuseks Kristina Libatska. kolm, kaks, kolm minutit, kaks, suurepärane. Bardzo e, e, dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi tahaksin tänada teid kõiki teie sõnavõttude eest ja näen, et, et põhiliselt pakkusid teile huvi kolm aspekti. tehnoloogia ja digitaliseerumine. kas see võib ähvardada haridust, hariduse rolli, äh, õpetaja-õpilase suhet ma arvan, et õpetaja ja õpilase suhe jääb alati kehtima. Sokratese ajal õpetaja ja õpilased jalutasid koos ja õppejõud õpetaski nende jalutuskäikude jooksul. nüüd tänapäeval on meil teistsugused jalutuskäigud virtuaalruumis, aga ikkagi õpetaja on kogu asja võtmeks. nüüd teiseks kutseharidus midagi isiklikku siinkohal. olin haridusminister ja ma ja andsin tagasi kutseharidusele äh, tema rolli omal ajal. ma võitlesin selle nimel, et äh, tunnustataks äh, käsitööoskusi, näit-, väga sageli tõin näit-, näiteks juuksuri väikeses külas Poolas, kes äh, seejärest äh, ja see, kes, kellest sai äh, kuulus Pariisi juuksur Antoine. ma arvan, et käsitööline kes omandab oma oskused, oma kutseoskused, ametioskused ikkagi on tegemist inimese harimisega, olgu meil tegemist töölise või mõne tuu-, muu inimesega. kutseharidusameti õpe, selle tase peab olema väga kõrge, ma olen teiega igati nõus. ja veel üks küsimus, mis pälvis teie tähelepanu, on siis kriis ja kriisijärgne periood, milles me elame. mida teha? krii-, pärast kriisi investeeritakse alati rohkem haridusse. hariduse pealt kokkuhoidmine tegelikult läheb väga kalliks maksma. ja ma tänan teid veel kord teie märkuste eest ja ootan koostööd. Äh, jah, suur aitäh. ma arvan, et arutelu näitas, et praegu on tõeliselt erakordselt õige aeg sellise algatusraporti koostamiseks ja et meil paljudel on väga hulgaliselt eh, nutikaid ideid, kuidas eh, tõesti kaasajastada haridust Euroopas. ajakava suhtes ma olen tõeliselt otsustanud esialgsest ajakavast elu eest kinni pidada ja et me saaksime see käigus Emplile peale käia, et nad ei nõnda öelda uimerdaks ega nõuaks endale mingeid eriõigusi ja ka viivitaks põhjendamatult. me oleme eeldanud, et seda äh, raporti esitlus on äh, kahekümne teisel, kahekümne kolmandal jaanuaris, et me hääletame märtsis selle raporti üle. praegu on meil õues oktoober, ma leian, et tegemist on mõistliku ajakavaga ja ma teen kõik, mis minust sõltub, et Emplil senikaua tagant togida, et me saaksime selle algatusraporti tõepoolest hääletatud, me ei saa hakata uusi algatusraporteid koostama, kui varasemad on lõpetamata ja seetõttu on sellise raporti vastuvõtmine oluline ka teiste raportite vastuvõtmise seisukohalt. suur aitäh, Kristiina, tänan kõiki variraportööre veel kord südamlik tänu teile, härra Vehter, teie uurimuse eest ja ma soovin kõigile osalepooltele rõõmsat loometegevust selle raporti koostamisel. ja nüüd me jõuame päevakorrapunkti number viis juurde, tegemist on tegemist on loov Euroopa programmi muutmisega. me oleme otsustanud lihtsustatud menetluse kasuks ja ma annan eh, sõna kohe ka raportöörile, aga ma tuletan teile meelde, milles see lihtsustatud menetlus seisneb. neljandal septembril otsustasid kultuurikomisjoni koordinaatorid, et me vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend käsitleme seda küsimust lihtsustatud menetluse käigus e,, siis eh, leppisime kümnendal oktoobril kokku, kuidas see asjade käik saab olema kahekümne kuuendal oktoobril teevad äh, raportöörid või variraportöörid omapoolsed ettepanekud, äh, muudatusettepanekud ja need on ainuüksi inglise keeles ja need saadetakse edasi kõigile kultuurikomisjoni liikmetele, jääb kümnepäevane äh, periood, millal saab esitada vastuväiteid nii, niisugustele muudatusettepanekutele, kui neljateistkümnenda novembrini niisugusi muudatusettepanekuid ei esitata, siis on tekst esitatud kujul vastu võetud, niipea aga kui mõned meie komisjoni liikmed või mitmed fraktsioonid see tähendab vähemalt kolm komisjoni liiget esitavad vastuväidet muudatusettepanekute suhtes siis kahekümne teisel või kahekümne kolmandal novembril hääletatakse neid muudatusettepanekuid, aga ma meenutan teile kõikidele, et hääletus toimub ainult juba tehtud muudatusettepanekute osas ja mingit varianti selleks, et täiendavaid muudatusettepanekuid esitada, ei ole. nii, selline on siis see lihtsustatud menetluse osas eh, vastu võetud otsus ja ma olen valmis vastama küsimustele, kui kellelgi on menetluse osas, aga kõigepealt annaksin maksimaalselt viieks minutiks sõna kolleeg Kostale. Eh, aitäh. nagu juba meenutati, siis meil toimus variraportööride kohtumine kaks korda, eh, eks neid toimus siis eile, aga komisjon oli kohal. komisjon, komisjonil oli mitmeid olnud äh, huvipakkuvaid äh, märkusi ja ma arvan, et äh, oli väga hea kuulda kõiki neid erinevaid aspekte, nii et nüüd saame anda üldhinnangu. ma meenutan, et see Euroopa noorteorkester loodi tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendal aastal Euroopa Parlamendi algatusel ja tollal siis äh, Mm, see loodi kahe suure muusika Claudia Abade ja Freieri poolt ning väga paljud noored inimesed, üliõpilased, muusikud ähm, vanuses äh, kuusteist kuni kakskümmend kuus osalevad väga aktiivselt sellest, nad on pärit erinevatest liikmesriikidest, nii et see on tõesti ainulaadne projekt. igal aastal valitakse välja äh, need noored äh, inimesed, kes saavad osaleda selles orkestris, toimub ettemängimine ja siis nad valitakse välja. Äh, nii et valitakse välja siis sada kakskümmend, kes mängivad orkestris ja sada kakskümmend, kes on reservis äh, nii-öelda, nii et see on tõesti väga huvitav projekt. ja siis viidi läbi hinnang ning äh, leiti et, et kaheksakümmend viis protsenti noortest muusikutest leiavad, et tegemist on olnud suurepärase kogemusega nende jaoks. ja huvipakkuv on ka see peaaegu üheksakümmend protsenti protsenti neist noortest inimestest on leidnud võimaluse pärast seda ka muusikavaldkonnas töötada ja see ei ole sugugi lihtne äh, muusikavaldkonnas. ning äh, tegemist on sellise tõelise kogukonnaga, mis käib äh, turneedel, viiakse läbi suvekoole ja Nad reisivad äh, ringi, annavad kontserte mitte ainult Euroopas, vaid ka väljaspool, näiteks Hiinas. Äh, siin on tegemist sellise vahetusprogrammiga, mille Euroopa Komisjon korraldab Hiina ja Euroopa orkestrite jaoks. nii et see on see taust. aga milles nüüd äh, küsimus seisneb? nimelt loova Euroopa programmis ei ole enam seda kultuurisaadiku kohta ja me peame tõesti selle mõtlema, kuidas nüüd edasi liikuda, sest et äh, see orkester on seni saanud vahendeid Euroopa Komisjonilt äh, aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kolmteist äh, oli siis kaks korda kolmeks aastaks äh, neil äh, see kultuurisaadiku staatus. Nad said kuussada tuhat äh, eurot aastas Glovo Euroopa programmist toetuseks. aga tegelikkuses ei ole see toetuste süsteem mõeldud nii suurtele organitele kus tõesti on tegemist rahvusvaheliste võrgustega, viiakse läbi koostööprogramme, äh, nii et ähm, siin on natukene mm, probleeme sellega, et kuidas seda rahastust korraldada. Nende selle orkestri eelarve oli ka suhteliselt suur ja sellepärast tekkiski see probleem, kas nüüd üldse saab rahastada. mõned kolleegid esitasid ka pilootprojekti ettepaneku, see oli vastuseks sellele soovile, mis tuli mitmetest riikidest, et see noorteorkester saaks edasi kesta. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, tulid välja nõukogu järeldused, ka president Juncker ja Euroopa parlamendi president toetasid seda, et leida lahendus, kuidas äh, luua Euroopa programmi vahenditest saaks seda edasi rahastada. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal siis leiti see rahastus, aga käesoleval aastal on rahastatud orkestrid, aga nüüd on oht, et äh, järgmistel aastatel ei ole see Euroopa kaasrahastus enam võimalik Nad saavad muidugi rahastust ka teistest allikatest, liikmesriikidelt, erasponsoritelt, ka kontsertide, kontserdipiletite müügist saadav tulu nii Euroopas kui väljaspool komisjoni töökavas oli juba ette nähtud, et alates kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast on siis võimalik ette näha kaasrahastus, kuid selleks tuleb õiguslik alus ümber töötada ja see ettepanek, mida teile täna tutvustan ja loodan, et äh, saate seda toetada, see on ka ainus võimalus see orkester päästa, äh, oleks siis, et luua uus programm ja muuta artiklit loova Euroopa määrusest, kuhu siis lisatakse asutus ähm, vastavalt artiklile sada üheksateist ehk siis, et tegemist on asutusega, mis järgib Euroopa Liidule olulisi eesmärke, kultuuri eesmärke, nii et see asutus oleks võimalik sinna lisada ning niimoodi võimaldada rahastamist. vari raportööride äh, märkusi olen arvesse võtnud, võtan ka teie ettepanekuid arvesse ja paluti ka suuremat läbipaistvust, äh, ka mis puudutab äh, liikmesriikide konkursse. ma palusin komisjoni, et siin ei lähtuks mitte ainult kultuurialaprogrammist, vaid ka vaadataks tõesti neid erinevaid valdkondi, sektoreid, et oluline on see, et kultuuri alaprogrammile ei oleks niivõrd suur koormus. nüüd vastame jälle teie küsimustele, aitäh. aitäh, kõigepealt annan sõna variraportööridele. igal üks saab kolm minutit, härra Vetter, palun. E, e, tänan väga arvestades, et Euroopa Noorteorkester on unikaalne projekt, mis äh, näit-, mis äh, kaitseb Euroopa väärtusi, millest, nagu sellest rääkis proua Costa, esindab kõiki liikmesriike, nende noori, esindab meie Euroopa Liitu maailmas, siis meie fraktsioon öö, äh, toetab seda algatust kuid menetlus teeb meile muret. ja teine asi, mis meile muret teeb, on rahastamine. ja siit ka minu küsimused komisjonile. kas komisjon võiks selgitada ähm, lähemalt äh, avalike hangete menetlust antud juhul ja seda, kuidas äh, aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist orkestrit avastati samuti tahaksin, et Euroopa Komisjon äh, annaks oma hinnangu olukorra kohta pärast hanke toimumist, et me mõistaksime, mis siis täpselt toimus ja et tulevikus võiks kõik olla täielikult läbipaistev. toimunu eeldab, et me leiame uue lahenduse, kui programm äh, läbi vaadatakse, loov Euroopa ja siis, kui äh, läheme kahe tuhande kahekümnendast aastast algava perioodi juurde, loomesektori kontekstis on see väga tähtis, arvestades just selliseid muresid, mis tekkisid orkestril, aga on olnud ka teistel, nagu näiteks Arte telekanalil mil on olnud äh, subtiitrite rahastamisega probleeme, selle on suurepärane telekanal. ettevalmistav tegevus peab äh, lõppema aastal kaks tuhat kaheksateist, mis puudutab Arte telekanalit ja see on näide, mis äh, sunnib meid leidma teistsuguseid lahendusi, kui me hindame vahehindamise kontekstis äh, programme, nii et ma ootan siin komisjonilt vastust. ja muidugi ootan äh, võimalust teha koostööd proua Kostaga. loodame tõesti, et leiame lahenduse orkestrile, et see veel võiks nelikümmend aastat tegutseda. suur aitäh tahaksin rõhutada, et ajame, ärge ajage kahte asja segamini. Arte puhul on tegemist hoopis teistsuguse seisuga ja me peame seal finantseerimist lihtsalt jätkama. kui me räägime aga orkestrist, siis see tegemist on konkreetse projektiga, mis varasemalt eh, sai raha teisest allikast, aga me peame rõhutama, et institutsionaalne toetus sellele orkestrile, nii et see oleks kestva iseloomuga, see on hoopis midagi muud, palun ärge ajage neid kahte asja arutelu käigus segamini. härra Prokter, palun. tänan väga. proua esinaine, tahaksin tänada proua Kostat Äh, väga põhjaliku sissejuhatuse eest. meil oli eile ka viljakas kohtumine, äh, kus me paljud neid, paljusid neid punkte juba arutasime. asi on selge, komisjonis on probleem. orkester asutati nelikümmend aastat tagasi, ammu enne seda, kui loov Euroopa projekt üldse kavasse tuli. ja see programm kui see programm loodi, siis orkester ja tema juhtkond äh, pidasid väga avameelset dialoogi komisjoniga ja andsid teada, et nende jaoks nad ise arvasid, et nad ei ole edukad hankekonkursil Loov Euroopa programmis. Na-, neil ei olnud tunne, et nende organisatsioon sobiks nende programmi nõuetega Pro-, probleem niisiis on olnud äh, teada juba aastaid ja ikkagi ei ole midagi ette võetud. ja, ja mingil määral just sellepärast, et äh, esimene pakkumine osutus edukaks. samas äh, edasised pakkumised oli juba teada, et tõenäoliselt nad ei ole edukad. nii et ähm, nüüd rahastamist enam ei ole Äh, nüüd programmi keskpunktis muuta reegleid selleks, et see progra-, et see organisatsioon sellega sobiks, see on nüüd küsitav. mul on tunne, et see on komisjoni poolt tekitatud probleem ja siis loominguliselt peaks komisjon ka leidma lahenduse, kuidas see organisatsioon päästa. suur aitäh, härra Tiapolu, palun. aitäh proua esinaine. ka mina osalesin eilses arutelus, mis oli viljakas. ja olen nõus kolleegiga, kõigi nendega, kes enne mind kõnelesid, tuleb lihtsalt leida lahendus, mis on vastuvõetav juriidiliselt ja pikaajaliselt on see võimalik, ilma et äh, diskrimineeritaks teisi sarnaseid algatusi kultuuriruumis kindel on see ja me oleme ka nõus, et orkester peab jätkama toimimist, sest ta on tähtis meile kõigile. suur aitäh, kolleeg Michels, palun. aitäh kallis proua Costa. meie meelest on tegemist, äh, on see väga pühendunud, kuid väga kriitiline raport, kuid ma alustaksin positiivse poole pealt äh, toetus sellele orkestrile, teie lähenemine, et äh, loov Euroopa programmil on tähtsus väga paljude liikmesriikide jaoks ja sellepärast tuleks seda hindamise otsustusprotsessis ka arvestada, sama kehtib ka programmi arend-, edasiarenduse kohta, e, e, mille käigus kaasatakse senisest enam Lõuna-Euroopa e, partnerriikide, partnerriike. ja seda me loomulikult tervitame täiel määral, seda enam, et Euroopa äh, kultuuripärand kaks tuhat kaheksateist leiab eelarves väljendust omaette eelarvereana. me toetame seda, et mitte neid rahasid ei võetaks lihtsalt kultuuri alaprogrammist, veidi kriitilisemalt näeme me teie võimalikku äh, prognoositavat edu äh, majandusküsimustes reeglina öö, väiksemaid sektoreid ei eelistata ja siin tekivad sageli suuremad raskused. kultuur on ju väga sõltuv väga paljudest väikestest erinevatest toetajatest ja kolleeg Maltese juba näitas ära olukorra olemuse äh, hariduse puhul, siis tegelikult äh, kultuurivaldkonnas orienteeritus siseturule ja komisjoni strateegiline lähenemine kultuurivaldkonnale ei arvesta õiglaselt toimuvaid arenguid, meil on vaja muuta oma mõttemalle, millest rääkis proua juhataja ka eelneva päevakorrapunkti juures, mis puudustab sotsiaalse mõõte kaasamist, seda me leiame, et see on hea ja minu meelest, kui me räägime minu seisukohast kultuuriprogrammi alafinantseeritusest, peame tõsiselt mõtlema, millised võiksid olla meie järgmised äh, loovad sammud, et seda olukorda pärandada. ma sain just kolme minutiga hakkama, miks te kella vaatate, ütleb äh, kõneleja proua juhatajale. aga nüüd ma olen valmis. ja me peame tõesti kella vaatama, sest vastasel korral öö, äh, oleme omadega üsna ummikus. okei okay., tänan, kolleeg Šarova Děkuji. kolleeg Šoidrova. aitäh. võtan sõna, sest kui proua Costa kutsus üles toetada tema ettepanekut, loomulikult olen ma nõus sellega, et Euroopa Noorsoorkester on väga oluline äh, loov organisatsioon, aga meie jaoks on oluline tulla toime eh, selle organisatsiooni rahastamisega ka tulevikus ja seepärast ma leian, et komisjon ja meie eh, meie kultuurikomisjon peaksid leidma ühise lahenduse, kestva lahenduse saavutamiseks. härra Štrujevski, ma muidugi ei ähm, vaidle üldse vastu, et me seisame praegu katastroofi ees. ja see tõesti tabab meie komisjoni mm, valupunktidesse me ei saa nüüd kaks kuud enne aasta lõppu juba äh, otsust või siis hakata alles otsustama, et milline on rahastus järgmisel aastal, see ei ole lihtsalt võimalik, me teame, et orkestril on, et orkester peab hakkama kas-, kasutama kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta vahendeid ja nüüd me oleme surve all, et me peame kuidagi takistama seda, et nad läheks pankrotti. nimetame ikka asju õigete nimedega. me ju tegelikult äh, leidsime lahenduse, määruse kaudu aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, aga nüüd on aega küll liiga vähe, ainult kaks kuud ja meie peame selle lühikese äh, aja äh, kuidagi selle määruse najal siiski mm, ületada ja siis komisjonil, kultuurkomisjonil oleks aega selle aja jooksul leida võimalusi äh, kuidas ähm, leida rahastus viieks aastaks või isegi koguni kümneks aastaks. selline survestamine ei ole vastuvõetav, sest kui me langetame praegu otsuse, siis ähm, see, siis on tegemist väga olulise pretsedendiga, mida teised institutsioonid tulevikus ka meil meenutaksid, nii et äh, nüüd on vaja väga kiiresti leida lahendus rahastuseks, mis ei avaldaks negatiivset mõju ja samas peame me võtma seisukoha ka selles osas, kuidas pikemaajaliselt asjale läheneda, nii et äh, ma tahan rõhutada, et on täiesti vastuvõetamatu, mis siin toimub, see on täielik katastroof. suur aitäh! palun, komisjon, milline on teie seisukoht? oleks tore kui te suudaksite vastata ka neile küsimustele, mis just praegu tõusetusid. jah, suur aitäh. suur aitäh eh, proua juhatajale, suur aitäh proua Kostale, ma nüüd ma räägiks edasi inglise keeles, sest ma olen oma kõne valmistanud ette inglise keeles. Eh, suur tänu, proua Kosta. aitäh eh, selle Äh, raporti kavandi eest ja et selgitasite äh, oma kaalutlusi. kuidas ette valmistada, kuidas tagada jätkusuutlik rahastus Euroopa Noorteorkestrile järgmisteks aastateks? ma tõesti mõistan kõigi komisjoni liikmete väljendatud muresid ja ma olen ka väga teadlik sellest ajakavast mille, mis kaasneb meie ettepanekuga. see on selline ajutine lahendus, mis tänu Euroopa Parlamendile äh, leiti ja see äh, ajutine, me leidsime ajutise lahenduse ka eelmisel aastal ja sellel aastal, kui paraku Euroopa Noorteorkestri rahastustaotlus ei olnud edukas. ma tahaksin rõhutada, et see ettepanek mille esitame, et Euroopa Liidu noorteorkester lisada loova Euroopa õiguslikku alusesse ei ole midagi täiesti uut. meil on selliseid organisatsioone, mis on Erasmus plussi raames konkreetselt nimetatud, näiteks Euroopa kolledž või Firenze instituut Euroopa Õigusakadeemia Triiri linnas, nii et meil on olemas institutsiooniline toetus, see on ka õiguslikult tagatud, see on läbipaistev ning on muudes õigusaktides sätestatud teiste programmide raames. siiski arvan, et teil on täiesti õigus, et selles kontekstis on oluline tagada, et tegemist on tõesti ühekordse lahendusega, ainulaadne lahendus ainulaadsele orkestrile, nagu proua Kosta ka ütles, siis äh, orkester loodi äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendal aastal teie institutsiooni poolt, see on aidanud väga paljudel andekatel muusikutel professionaliseeruda, neil on olnud võimalus käia kontserttuuridel, laval esineda ja neil ei oleks seda võimalust ilmselt äh, vastasel juhul äh, tekkinud, kui nad ei oleks saanud osaleda noorteorkestris. ning me teame ka, et noored inimesed, kellel on olnud see võimalus, on seda ka väga hinnanud, et nad on suutnud saavutada suurem professionaalsuse orkestris osalemise kaudu. nüüd me peame tagama selle, et orkestri ainulaadsus tähendaks, et ka lahendus, mille me leiame rahastusprobleemile, on ainulaadne. et me suudaksime tagada rahastuse järgmiseks kolmeks aastaks. me oleme leidnud läbipaistva viisi, kuidas seda teha. oleme selle ettepaneku esitanud liikmesriigidele, kes praegu arutavad seda ettepanekut muidugi ja oleme selle esitanud ka teile. mul ei ole päris selge miks äh, valiti orkester äh, Loova Euroopa esimeses voorus? kui seda tehti, siis oli tegemist täiesti uue programmiga, mis keskendus äh, just publiku ähm, leidmisele, võimekuse arendamisele noorte puhul ja kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Noorteorkester oma taotluse esitas, siis ta tõepoolest vastas kõigile tingimustele ja sai väga kõrge hinde oma innovatiivsuse eest. kuid orkestri olemus ei ole tõepoolest selline, et ta suudaks iga aasta ennast täielikult uuendada ja vastata neile innovatsiooninõuetele, mis loovas Euroopas on ta nähtud. tegemist on organisatsiooniga, mis vajab iga-aastast rahastust ja tal on vaja ka pikalt oma tegevust ette planeerida, on vaja sellist äh, organisatoorset võimekust, et ette valmistada proovid ja, ja kontserttuurid ja nii edasi. nii et äh, see ei lähe tegelikult väga hästi kokku nende tingimustega, mis meil on ette nähtud loova Euroopa programmis ja oluline on ka, et tegemist oleks tõesti tugeva organisatsiooniga, mis suudab kogu selle ettevalmistustöö ära teha. ja orkestri tegevusi juhtida, nii et see orkester ei ole niivõrd partnerlus, nagu teiste projektide puhul, mida rahastatakse. ja see on ju ka üks tingimus, mida tuleb arvesse võtta taotluse puhul. aga ma tahan rõhutada, et orkester on teinud suuri jõupingutusi, et leida teisi rahastusallikaid, et mitte sõltuda ainult valitsuste rahastusest või muust avalikust rahastusest. Nad on leidnud palju erasponsoreid ja annetajaid ning äh, teenib ka piletimüügist tulu. ma tahaksin seda ka eraldi rõhutada, et nad teevad üha rohkem jõupingutusi, et mitmekesistada äh, oma rahastusbaasi. ja siis tahaksin veel öelda seda, et nagu juba mitmed teist välja tõid, siis orkester on ainulaadne ka seetõttu, et ta värbab noori muusikuid kõigist liikmesriikidest. jah, meil on ka teisi suurepäraseid orkestreid Euroopas, kes võib-olla teevad midagi sarnast ja samuti väga kvaliteetselt, kuid orkestri ainulaadsus seisneb tõesti ka selles, et ta värbab süstemaatiliselt muusikuid ja annab neile võimalusi kõigist liikmesriikidest. see on meie meelest tõepoolest äh, ainulaadne müügiargument, kui nii võib öelda. ja sellepärast on see orkester tõeliselt ainulaadne. see lahendus, mille oleme välja pakkunud, on see, et igal aastal oleks kuus, kuuesaja tuhande euro suurune eelarve ja ma tahan öelda, et loov, loovas, loova Euroopa raames oleks siis kolm väikest projekti ning ähm, Soome toetuste kahe tuhande kaheksateistkümnendaks, üheksateistkümnendaks, kahekümnendaks aastaks saaks eelarve olla suurem meie meelest see on proportsionaalne, aitäh. ja, aitäh komisjonile ma tean, et eile variraportööride kohtumise ajal tõusetusid terve rida täiendavaid küsimusi, mis puudutavad eeskätt asja õiguslikku külge ja pole niivõrd seotud kunsti ja kultuuriga, nüüd me püüame õigusteenistusega neid asju selgitada, kuivõrd me soovame, et meie dokumendil oleks õiguslikult korrektne alus, et igaüks teaks, millest me räägime, mida me teeme, see on suhteliselt keeruline menetlus, üsna ainulaadne menetlus ja ma mõistan, et siin nii ühes kui teises punktis on inimestel teatud kahtlusi nii menetluse kui ka selle suhtes, kas me loome käesolevaga pretsedendi. me peame sellega arvestama. me püüame see tähendab, sekretäriaat eeskätt püüab välja selgitada kõik need momendid ja saadud teabe edastame raportöörile selleks, et jõuda mõistliku lahenduseni. nüüd ma tahaksin anda sõna raportöörile ja seejärel variraportöörile kaks minutit. suur tänu kõikidele variraportööridele ka kriitika eest konstruktiivse kriitika eest, selleks, et saavutada parim tulemus. mul on hea meel, et me kuulsime ka konkreetseid ettepanekuid, mis võimaldavad mul leida kõige parem lahendus. me soovime päästa orkestrit, teha seda võimalikult hea, heal moel ja see on ka õppetund tulevikku silmas pidades. me saime aru, et kui aastal kaks tuhat kolmteist komisjon Loov Euroopa programmiga tegi ettepaneku teha lõpp äh, organisatsioonidele, mida rahastatakse nagu kultuurisaadikud, siis see põhimõtteliselt ei olnud hea idee. aega tagasi pöörata ei saa, aga võtame sellest õppust. ja kindlasti ei tohiks last koos vanniveega välja visata niisiis võtan kindlasti arvesse teie märkused, teie soovid. me nägime, et komisjon on avatud äh, meie ettepanekutele ja et eelarve ei puuduta mitte ainult kultuuriala eelarvet, vaid ka saame kasutada ka meedia ja sektoriülest eelarvet. ja see on vastuseks ka mureküsimusele, et äh, rahastamine kahaneb tulevikus, kuivõrd vajadusi on alahinnatud eelarves ettevalmistav tegevus on midagi muud. kolme aasta pärast võib-olla saab sellest eelarverida see on erinev rahastamisküsimusest, mida me praegu arutame. põhiline on aga see, et äh, orkester jääb Euroopa organisatsiooniks ja et äh, me saadame selge signaali nendele riikidele, kes orkestrit toetasid, et me suudame leida ka lahenduse raskustele Itaalia, Prantsusmaa, Belgia aitavad meid siinkohal. ja, suur aitäh! ja tänan äh, kõiki ja soovin kivikotti nii raportöörile kui ka variraportöörile. mis puudutab ajakava täpsemalt, selle juurde tuleme peagi tagasi, nüüd me jõuame kuuenda päevakorrapunkti juurde. see puudutab arvamust algatusraporti kohta. teemaks on noorsootööhõive algatuse rakendamine. Empel on siin juhtkomisjoniks, tegemist on äh, rakendusraportiga ja me vaatame seega seda, kuidas on tööhõive algatus seni noorte inimeste soas eh, rakendamist leidnud, kas seda on saatnud edu. kõigepealt eh, see asi puudutab meid nagu kahest otsast, see puudutab nii noorsootagatise kui ka nöörde tööhõive algatuse seisukohalt raportöör on kolleeg eh, Momtšilnikov, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend viis oktoober kell üksteist ja ma loodan, et selleks ajaks vastavad IT-süsteemid ka töötavad. palun valmistage oma muudatusettepanekud ette juba praegu, sõnastage nad, et need saaks siis süsteemi eh, sisestada, kui tehnika töötab ja nüüd, härra Neekov, teil on maksimaalselt viis minutit. tänan väga aitäh. ma püüan asja kiiresti käsitleda. on neli miljonit inimest, kes on seda tööhõivealgatusest kasu saanud. nelikümmend neli protsendi võrra on see vähendanud noorte tööpuudust kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on kuusteist koma kuus protsenti vähenenud Euroopa Liidu tööpuudus noorte hulgas. seega tegemist on teatud noorte tööpuuduse vähenemisega. kontrollikoja raport näitab, et praegu on keeruline lõplikku hinnangut anda selle algatuse toimimisele, kuna puuduvad vastavad jälgimissüsteemid ja e, puuduvad ka konkreetsed kok-, e, kontaktid nendega, kes sellest programmist otseselt kasu saavad. mina leian, et siin on viis olulist momenti, mida toon välja ka oma, e, oma arvamuses. kõigepealt see, et noorte tööpuudus on vähenenud aastatel kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist Eh, suurendas komisjon eraldatud vanemeid selle algatuse rahastamiseks, see andis hea tõuke selleks, et häid kavatsusi rahaliselt toetada. see oli eh, selle algatuse elluviimisel teatud edu ja ma leian, et seda algatusega tuleb jätkata kuni aastani kaks tuhat kakskümmend teiseks tuleb hõlmata kõiki eh, neid, kellel eh, tööd ei ole, me peame kaasama neid, kellel on madalam kvalifikatsioon on väga palju madala kvalifikatsiooniga inimesi, kes on töötud. sellepärast on see oluline. kolmandaks, meil on vaja paremini tööd vahendada noortele inimestele, noored käivad üha vähem tööbüroodes ja tuleb leida niisugune ühtne infokanal, kuidas töö, vaba töökohti eh, nendeni viia. viiendaks on vaja eh, kvaliteetseid ettepanekuid, mis puudutab äh, Eh, noorte koolitust. ja lisaks on oluline, kui me räägime noorte tööpuudusest, eh, pikendada nende inimeste vanust, keda, keda peetakse silmas noorte all kuni kahekümne üheksanda eluaastani, praegu on see maksimaalne piir kakskümmend viis eluaastat. mina isiklikult leian, et kahekümne üheksa aastane vanusepiir väljendab reaalset olukorda kõige paremini. Need on need momendid, mida tahaksin oma arvamuses välja tuua. loomulikult olen ma väga tänulik teie kolleegide ettepanekute ja variraportööridega sisulise koostöö eest, aitäh! mõneks hetkeks võtan koosoleku juhtimise üle. tänan raportööri ja annan sõna proua Šoidovale. kas ta on siin üldse? ei ole hetkel. härra Krasnodebski sel juhul. Eh, mm, tänan väga meil on kavas toetada mõtet äh, tõsta vanusepiiri. kakskümmend viis oli vähe, see ei vasta reaalelule. meil on hea meel, et äh, et äh, kordki on suurenenud eraldatud eelarve sellele algatusele. ja lisaks on minu meelest õige keskenduda kõige raskematele juhtumitele ehk siis äh, sisse viia uued kriteeriumid, mille alusel on võimalik keskenduda niitnoortele, nendele, kes äh, ei käi koolis ega tööta kes ei käi äh, ka tööturuametites. see on kindlasti oluline. veel üks tähtis asi on järelevalve. lihtne ei ole, vahendeid leida ei ole nii raske, aga raskem on rahastada kasulikku programmi ja siis mõõta seejärel väga täpselt, mis on olnud selle programmi mõju ja tõhusus ja reaalne kasu. tahan ka rõhutada, et äh, programm peab käima käsikäes reformidega, struktuursete muutustega. vastasel korral probleemid ei lahene. teiste sõnadega, alati tuleb näha tervikpilti. Euroopa Liidus on meil tegemist tasakaalu puudumisega kõik tegevused teistes valdkondades peaksid äh, samuti olema vastavuses. nagu näiteks hiljuti komisjon, tööhõivekomisjon võttis vastu raporti, mis puudutas lähetustöötajate direktiivi sotsiaalse kaitse tase peab kindlasti olema kõrgem, see on arusaadav. meil on olulised äh, kvaliteetsed töökohad, kuid unustada ei tohi ka majandusaspekte. ja ma kardan, et äh, lahendused, mis vastu võeti tööhõivekomisjoni hääletusel, suurendavad noorte tööpuudust teatud Euroopa piirkondades. ja et see kõik viib selleni, et äh, programm on justkui väike plaaster haaval, mis tegelikult ei võimalda äh, haava päriselt äh, ravida. see on minu fraktsiooni seisukoht. toetame raportööri ja tema jõupingutusi. aitäh, härra Krasnodebski! teisi variraportööre ma saalis ei näe, seega ma tahaksin küsida, kas teie, proua Pilt, tahaksite midagi öelda? palun. tänan. jah, me räägime noortepuuduste langemisest, kuid äh, see ei ole siiski tänu noorte tööhõive algatusele. on selge, et äh, tegemist oli pigem meediajõu, meediajõupingutusega. Äh, liikmesriikide jõupingutusega, et näitamaks, et Euroopa Liit on üleskutse ulatusest aru saanud. ma ei taha öelda, et see on kasutu algatus, aga kui vaata, mida ütleb Euroopa Kontrollikoda, on see ebatõhus. kahekümne üheksale aastale viimine, pikendamine pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, see kõik ei muuda mitte midagi, kui summad on samad. mis puudutab ühtse punkti loomist, kui see toob selgust, siis tõepoolest toob see noored lähemale. kuid see võib olla ainult ilus pakend tühjale pakile, kui sealt äh, midagi kasulikku ei tule, kasulikke koolitusi. ja lisaks tsentraliseerimine ei ole tingimata tõhus. väljakutseks on leida need noored sealt, kus nad on, mitte pakkuda neile platvormi. suur tänu! aitäh! kes sõna järgmiseks saavad, maksimaalselt kaks minutit, palun. aitäh. mul on kaks märkust ja mõlemad on ka kriitilised. esiteks vanus minu jaoks. tänased noored on mõnikord neljakümneaastased. ma olen selle mõtte vastu, et neid tuleb liigselt kaitsta või eraldi kaitsta ma arvan, et kui me pikendame kestust ilma, et me vahendeid suurendaks, siis me nõrgestame programmi. kui me tahame, et meil oleks rohkem inimesi, kelle programmiga aitame, siis tuleb ka vahendeid suurendada. ma toetan programmi ja, ja stiimuleid, mis kutsuvad õppima, töötama ja mitte vastupidist täna mulle jääb mulje, et on suur osa üliõpilasi selle asemel, et äh, kõige kõrgemaid oskusi äh, omandada lühikese aja jooksul, eelistavad omandada need oskused võimalikult pika aja jooksul. ma jagan äh, arvamust, et programmi tõhu-, programmi tõhusus on piiratud, kuid ma ei tahaks mitte mingil juhul hakata seda kritiseerima. ma ei taha kindlasti programmi kritiseerida, programm tuleb, programmi tuleb järk-järguliselt parandada, mitte üleöö, sest me ei muuda olukorda lihtsalt ja tööturu olukorda. Äh, suur aitäh, Silvia Kosta, kaks minutit tänan raportöör Neikovit, teema on tähtis. hinnang äh, tuleb läbi viia. kui keegi ütleb, et sellel pole erilist tähtsust, siis teate, kui, kui poliitikasegu, mis ei kaasa mitte ainult äh, kaasamist, vaid ka ümberorient-, ümbersuunamist, uus, uusi võimalusi mis sun-, kui see kõik sunnib liikmesriike võtma sihikule noored, meil on selleks oma vahendid, kakskümmend viis, kakskümmend, meil on kaks, kaks, kahekümne üheksa aasta piir või kakskümmend viis, sellest on liiga vähe, seega tuleb suurendada vahendeid, kaasa arvatud sotsiaalfondi vahendeid mitmeaastasesse finantsraamistikku ja, ja eesmärgid peavad olema mõõdetavad. neli, kolmkümmend neli protsenti nendest minu koduriigis, kes seda teed käisid, leidsid mõne nädalaga tööd, kõige rohkem kuue nädala jooksul, seega tuleb mõjuhinnang läbi viia selleks, et paremat pilti saada. kuid hariduse osa kindlasti peab jääma selle poliitika keskmesse. suur aitäh, küsin komisjonilt, kas komisjon tahaks ka midagi öelda? aga palun. paar minutit Teil on kaks minutit. suur tänu. Äh, esindan teid TG Empli vanusepiiri kohta öeldes. hetkel noorte tööhõive algatus äh, peamiselt on suunatud noortele, kes on nooremad kui kakskümmend üheksa aastat enamuses liikmesriikides, et äh, mingisugust takistust seega ei ole hetkel selleks, et me võiks neid inimesi toetada. lisaks komisjon vägagi jagab nägemust, mida siin väljendati, et kvaliteet on tähtis, noorteni jõudmine on tähtis prioriteet. kui me vaatame tulevast rahastamist no,, noorte tööhõive ja noorte hariduse vallas, samuti järgmises finantsraamistikus suur aitäh ja kokkuvõttes kolleeg Neekov, maksimaalselt kaks minutit, palun. tänan väga, proua esinaine. tahan tänada kõiki variraportööre. ootan ka härra Strelevski muudatusettepanekuid inimeste osas, kellel puuduvad võimalusi kasutada kõiki võimalusi, siinkohal just ku, kuidas jõuda nende inimesteni, et nad saaksid sellest initsiatiivist kasu. tahaksin tänada Silviat tema sõnade eest. et me peame parandama koolitus- ja haridusvõimalusi võimalusi selleks, et need noored inimesed integreerida tööturule. tegemist on arvamusega. see tähendab, et me ei saa rohkem üksikasju siin paika panna. sellepärast keskendusin viiele teemale ja proua Pildile vastaksin. ma tänan see, teda, tema märkuse eest. on mõned raskused tõepoolest järelevalvemehhanismiga Euroopa Kontrollikoja raportis, selleks, et tulemused oleksid realistlikumad, siis see, mida ma raportis ütlen, on see, et meil on kavas järelevalvemehhanism eh, nende inimeste jaoks, kes on seda initsiatiivi kasutanud. Eh. ja, suur aitäh! me võtsime teadmiseks eh, muutunud muudatusettepanekute tähtajad, see on äh, viiekümne, kahekümne viies oktoober kell üksteist, kui tehnika meid võimaldab. ja ma tänan äh, arvamuse koostajat ja loodan juba ette, et edasine töö kulgeb sujuvalt. järgmiseks me tuleme arvamuse juurde, mis äh, puudutab soovitustega komisjoni relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kunstiväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta. minu arvates on see erakordselt oluline dokument, eriti kui me räägime röövitud kunstiteoste piiriüles tagastamist. selle materjali kese on eeskätt tsiviilõiguslikku laadi ja loomulikult on seepärast see, see Äh, küsimust vaja käsitleda koos juurikomisjoniga ja me peame vaatama ja kontrollima ja sõnastama selleks, et leida tõepoolest kõiki osapooli rahuldavaid ausaid lähendusi. selles osas on erakordselt suure tähtsusega kunstiteoste päritolu kindlaksmääramine ja vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend on see meie jaoks tõeline prioriteet ja me tahaksime kuulata raportöörilt äh, härra Tšuntiselt, millised on temapoolsed ettepanekud. ma samas vabandan härra Tšuntise eest, sellepärast et süsteemide kokkukukkumine viis selleni, et tõlgikabiinide koosseis ei ole selline, nagu me oleksime seda eeldanud, härra Tšuntis võib ju saksa keeles rääkida, kuid kõike see, mida meie ütleme, seda ta kuuleb ainult inglise keeles. me võitlesime viimse hetkeni selle nimel, et asi oleks normaalne, härra Tšuntis kuuleks oma emakeeles meiepoolseid kommentaare, kuid ma tänan valmisoleku eest, härra Tšuntis et te olete nõus kuulama kolleegide märkusi ka eh, inglise keeles ja komment- ja samuti ka kommentaare, palun härra Tšuntis. aitäh. προβλήματα που έχουμε στη διερμηνία με καλή θέληση και... Aitäh vaatamata tekkinud probleemidele muuhulgas tõlke suhtes leian ma, et me suudame äh, siiski omavahel suhelda. jah, mu daamid ja härrad, minu eh, seisukohalt on see erakordselt tähtsa küsimusega meie komisjoni jaoks, kui me räägime kunstiväärtustest, siis see on ju mingi riigi või mingi piirkonna hing ja süda. meie jaoks on väga oluliselt eh, just öö, öö, kõnelejad paluti rääkida veidi aeglasemalt, selles mõttes veidi aeglasemalt ette lugeda. sellel põhjusel on enamik rahvusvahelisi ühendusi tänapäeval mõistnud kultuuripärandi väärtust oluliselt määralt asunud tähtsustama relvakonfliktide ja sõdade käigus minevikus, aga ka tänapäeval tekib kunstiväärtustele väga suur oht, tekib oht kunstipärandi säilimisele. kultuurivaramud, mida on röövitud eh, nõndanimetatud võitjariikide poolt, on tänaseks siis nõnda öelda trofeed, mille nad enda juurde koju viisid. ühelt poolt pidi see väljendama ka endise vaenlase suhtes teatud alandust. just eh, natsivõimud torkasid selles suhtes teisel maailmasõja ajal silma, röövimised, kunstivaramute illegaalne edasiandmine, see leidis aset kogu Euroopa territooriumil ka nooremad näited, näiteks eh, Türgi okupatsiooni ajal eh, tõid kaasa niisuguste kunstivaramute rööme. see teema on ammugi väga tundlik teema, mitmeid sajandeid mitmeid sajandeid, ma rõhutan, mitte ainult Teise maailmasõja ajal on toimunud kunstirööve ja need röövid on viinud selleni, et nende varamute kodumaalt on ebaseaduslikult välja veetud kunstiväärtusi. mõned asjad on näiteks jõudnud muuseumite, muuseumitesse nagu Milos Afrodite, mõni asi asub näiteks Louvre'is, nagu me kõik väga hästi teame, mis tegelikult on ka äh, selle äh, kunstiteose kodumaalt äh, röövitud, selles mõttes äh, esitasin ma oma arvamuse ja oma ettepanekud, mis on teil ka kättesaadavad. ma tahaksin, kui selle arvamuse koostaja rõhutada, et niisuguste kunstiteoste tagastamine peab samuti aset leidma on olulised niisugused meetmed, mida viiakse läbi Euroopa Komisjoni algatusel, kuid eh, kunstiteoste päritolu kindlaksmääramisega tuleb jätkata selleks, et oleks võimalik mõista, kas öö, eh, saab ja kellele tuleks tagasi anda röövitud kunstiväärtused see suhtes tuleb lähtuda tuhande üheksasaja üheksakümne viiendast aastast aset leidnud muudatustest. nüüd on väga oluline saavutada seda, et röövitud kunst tõepoolest tagastataks. me peame liikmesriike üles kutsuma, et kõik kun-, röövitud kunst, mis asub nende riikides, tuleks tagastada, kui on esitatud vastav taotlus. loomulikult on oluline, et meil oleks ka koostada, koostada selline ühine kataloogisüsteem, kuhu oleks kantud teosed, kus nad asuvad, aga kus oleks ka kirjas, milline oli nende ajalooline päritolu kunstid, mida rohkem kunstiteoseid tagastatakse nende algsele kodumaale, seda eh, positiivsem saab olema areng tulevikus. ma leian, et see kataloogisüsteem, ühine kataloogisüsteem on väga oluline ja selleks, et lihtsustada kunstiteoteste identimist, on vaja tõepoolest eh, kunstiteosed varustada vajaliku teabega. Need on niisugused üldised suunised, mida, mille kallal juba praegu töötatakse ja väga oluline on, et kõik liikmesriigid töötaksid ühiselt selle küsimuse lahendamise kallal koos oma kunstiekspertidega. kui me räägime kunstiteoste päritolu kindlaksmääramist, siin me peame kaasama erinevaid kunstieksperte ja me peame arvestama nende arvamusega ja ka sellise arvamuse katalogiseerima, ma tänan eh, kõiki kaastöötamise, kaasatöötamise eest, muuhulgas selle ettepaneku väljatöötamisel, suur aitäh! Äh, kolleeg Šuntis ja nüüd saavad sõna varieuraportöörid ja kõigepealt saab kolleegi asendava äh, Silvia Kosta sõna. tänan väga Äh, asendan kolleeg Dragicit, kes ei saanud täna tulla, edastan tema seisukoha. kultuurivalad ja kunstiteosed on unikaalsed ja komplekssed. Nad on asendamatud, äh, väga olulised kultuuripärandi, kultuuride, inimeste jaoks rahvusvahelisel tasandil tuleb tagada kultuurivärade tagastamise võimalus. selleks on oluline haridus Euroopa tasandil, oleme nõus raportööriga. tuleb tugevdada koordineerimist, mina ütleksin harmoneerimist sellest siis õigusloomelise algatuse mõte ka, me soovime komisjonilt, et väga erinevas õigussüsteemid täna läheneksid selleks, et kaitsta kultuuriväärtusi, selleks, et hakkama saada uute väljakutsetega õigussüsteemide, õigusaktides ja et meil oleks tõeline piiriülene sidus lähenemine, tänu millele saame kergesti äh, kultuurivarad tagastada. ühised uuringud ühises andmebaasis, üks selline on olemas, Psyche nimeline see muudaks institutsioonide töö lihtsamaks. see võimaldaks ka ekspertidel oma tööd teha. igal juhul suur tänu raportöörile. suur aitäh, kolleeg Venter. kolleeg Fisase asemel, palun. suur tänu Santiago Fisase nimel tema märkused on tõsi, on vältimatu selleks, et me saaksime piiriüleseid nõudeid rahuldada, ka relvakonfliktide sõdade puhul on tähtis päritolu kindlaks teha, nagu raportöör seda ka ütles. teiseks, päritolu-uuringud on olulised selleks, et vältida arusaamatusi, selleks, et ei rahastataks illegaalseid tegevusi. see tagab ka selle et äh, meil on läbipaistvam kunstiturg. mitmed head algatused on juba Euroopas olemas selleks, et äh, päringuotsinguid läbi viia Prantsusmaa, Holland, Saksamaa on headeks näideteks siin. Euroopa Liit peaks häid tavasid julgustama, looma dialoogi kõigi osapoolte vahel, selleks, et parimaid lahendusi saavutada ja head, head, häid tavasid tutvustada variraportöör on seisukohal, et rohkem tuleks toetada päritolu uuringuid, mida viivad läbi muuseumid. Euroopa Liit peab toetama majanduslikult selliseid tegevusi kõikjal Euroopa Liidus. ja viimane punkt, tuleb igal juhul vältida seda, et kultuuriväärtuste omandamine aitaks kuidagi kaasa mõnele konfliktile või sõjale. kogu kunsti, kunstituru vastutus on tagada rahu. suur aitäh, kolleeg Pilt, palun. ma üritan nüüd rääkida aeglasemalt seekord ja vabandan ähm, tõlkijate ees. ma alati räägin liiga kiiresti. ma olen nõus raportööri ettepanekutega. on mõistlik võtta meetmeid selleks, et äh, ära hoida kaubitsemist äh, selliste kultuuriväärtustega me ei tohi aga äh, rahulduda se-, ka tulevikus peab ära hoidma rüüstamisi ja kaubandust, et see muutuks järjest raskemaks ja pakun välja meetme, mis võib olla tõesti tõhus, piirikontroll, tagame, taastame selle. Äh, see hoiab ära igasugu erinevad kaubitsemise liigid, kõneleja vabandab köhatamise pärast. Merci beaucoup. Die Kommission. aitäh. komisjon. ah ei, kolleeg Soeski enne. lugupeetud daamid ja härrad, teen lühidalt. ma toetan seda algatust, et kunstiteosed tuleks tagastada omanikriikidele kuid see on seotud väga suurte probleemidega ja nende ületamine saab olema keeruline. on terve rida õiguslikke küsimusi, mis vajavad lahendamist. kõigepealt on vältimatu, et me koostaksime äh, varastatud ja röövitud kunstivaramute registri. ainuüksi Poolas on kaasajal enam kui kaheksakümmend tuhat varastatud kunstiteost kui nad ilmuvad välja oksjonitele, siis meil on võimalik neile nagu ligi pääseda. see, mida teevad muuseumid, need teosed, mis asuvad aga juba muuseumisedes, on asi palju keerulisem ja neid on vaja kuidagi tagasi saada ja põhimõtteliselt eh, tuleks need, mm, neid kunstivaramud eh, väga äh, tagastada, neid on võib-olla, võib-olla vaja ka restaureerida ma, kui me räägime kunstiröövidest, eh, siis eh, olukorda teravdavad relvakonfliktid. väga paljud röövid, väga palju kunstiröövid leiavad aset Euroopa mõttes äärealadel. me peame mõtlema sellele, et mida kauem eh, röövitud kunst asub võõrates kätes, on meie tegevus, seda vähem efektiivne. ja nüüd ka näiteks ka Brexit, andke andeks, ka Kreeka olukord muutub seoses sellega keerulisemaks, sest on väga palju kunstiteoseid ja väärtusi, mis Kreeka kunstist asub Briti muuseumides siin on ka Aafrikas, aga paljudes Euroopa riikides pärit kunst on Briti muuseumides välja pandud ja see on loomulikult väga keeruline küsimus tuleviku jaoks. suur aitäh Coleg Diacon, vă <clears throat> Această problemă este extrem de gravă. probleem on äärmiselt tõsine. ma kardan, et ähm, algatusest ei piisa. see on aspiriini andmine raskele haigele. kui me räägime relvakonfliktidest, siis me siin räägime teisest maailmasõjast, on ju selge ja me teame ju kõik, et äh, võimatu on tagasi saada neid äh, varasid, mille Nõukogude Liit omastas sõjas. ja isegi Euroopa Liidus äh, on inimestel, on, on, on raske mõista, kuidas suured riigid näitavad näitustel varasid, mis on tegelikult varastatud. teiste sõnadega seda väljendada ei saa. varastatud teistelt liikmesriikiselt äh, teistelt riikidelt teise maailmasõja ajal. ma ei saa seda, sellest kuidagi aru ja ma ei saa aru, mikspärast riigid, kellelt need varad on varastatud, ei lähe kohtusse. on rahvusvahelised kohtud olemas, kus on võimalik äh, oma õigust nõuda, nii et me siin pakume lihtsalt aspiriinitabletti. suur aitäh! kas komisjonis tahaks keegi kangesti sõna, aga palun, teil on kaks minutit. <clears throat> Hello, my name is Anna Kendjorek and I represent tere, mina olen Anna Kendjorek ja ma esindan kultuuri küsimuste peadirektoraati. ma ei hakka kommenteerima algatust ennast, aga tahaksin puudutada mõningaid küsimusi, mida kultuurikomisjoni liikmed tõstatasid tahan teid teavitada sellest, et komisjon on juba mõnda aega mõnedega neist küsimustest tegelenud. mis puudutab äh, kunstiturgu ja hoolsuse põhimõtete järgimise parandamist, siis meil on koostöö UNESCO-ga järgmisel aastal, Euroopa kultuuripärandi aastal, äh, siis äh, hakatakse läbi viima koolitusi äh, mis on suunatud kunstiturule kõigis Euroopa liikmesriikides ja meie eesmärgiks on just äh, nimelt hoolsuspõhimõtet, äh, põhimõtte standardit tõsta ja anda selgemad äh, suunised, kuidas vastavad uurimistööd läbi viia, teha kindlaks, et hoolduspõhimõtted on täidetud. ja samuti pakume koolitusi ka näiteks politseinikele, kohtunikele Äh, ja teistele isikutele liikmesriikides. mis puudutab õigusaktide paremat koordineerimist liikmesriikide vahel, siis tahaksin teie tähelepanu juhtida muidugi import, kultuuriväärtuste impordimäärusele, mis sisaldab sätteid, mis teatud määral lähevad just selles suunas ja see ettepanek näeb ette ka sanktsioonid, karistused. seda mainiti siin samuti. nii et loodetavasti on sellel ka ennetav mõju. mis puudutab tavade jagamist ähm, kultuuriväärtuste päritolu osas, siis mõnedel liikmesriikidel on rohkem kogemusi kui teistel selles vallas äh, kultuuriväärtuste töörühm, mis tegutseb ähm, maksuküsimuste peadirektoraadi all, tegeleb just nende teemadega, loodetavasti nad suudavad välja töötada kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks ka vastuvõetud suunised ja parimad tavad. mis puudutab muuseume ja kunstikollektsioone, siis tahaksin juhtida teie tähelepanu meie töörühma tulemusele, mis tulemustele, mis töötas kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kui ma ei eksi, ja nemad siis ka koostasid äh, sellise ühismaterjali muuseumile, muuseumitele, et kuidas äh, teha kindlaks äh, kollektsioonide päritolu, aitäh! suur aitäh! nüüd annaksin sõna veel kord kolleeg Šuntisele, mitte rohkem kui kaks minutit, palun. aitäh, proua juhataja. ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki, kes sõna võtsid. Eh, kõiki, kes väljendasid oma arvamust, nii palju kui mina mõis-, aru sain, on variraportöörid põhimõttelised ettepanekute suunitlusetega nõus. viimaseks kokkuvõtteks tahaksin lihtsalt korrata seda, mida, mida ma juba olen öelnud, ma tõden, et kultuuripärandi kaitse kultuuripärandi, mis on tegelikult meie hing, meie elu ja puudutab otseselt meie komisjoni, siis ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendis ehm, kus me räägime, et tegemist on väärtuste Euroopaga, siis siin Euroopa Parlamendis on meie esmane ülesanne toetada kultuuri ja kultuuri edendada, see on erakordselt keskse asetusega teema ja ma tahaksin öelda ettepanekute koostajana, et see tegelikult ongi meie tegevuse iva, meie tegevuse südamik ja ja meil on vaja kindlaks teha, milline oli röövitud kunsti päritolu, kuidas seda kõike katalogiseerida, kuidas seda tööd parandada, selleks, et sellest kujuneks ka majandusliku iseloomuga vara. kuid kultuuripärandist rääkides on tegemist ka kultuuri teiste osadega, mitte nõnda öelda käegakatsutavate kultuuriosadega, ka see kultuuripärand, ka need väärtused on Euroopa väärtused ja Euroopa peab neid kaitsma. osa nendest jõupingutustest on suunatud sellele eh, tegevustele, mis on sõnastatud minu ettepanekutes. aga ma tahaksin rõhutada, et need teemad peavad jääma meie komisjoni päevakorda, sest need teemad on üha enam aktuaalsed ja seonduvad üha enam viimasel ajal aset leidnud arengutega. Kreeka valu on ju teada, kui silmas pidada eh, eh, Pantenonist eh, välja veetud, see asub praegu Briti muuseumis, seal ei ole ka piisavaid tingimusi, et meil ei olnud toona piisavalt tingimusi, et seda konserveerida ja säilitada, seetõttu ta sattus Londonisse, aga ma saan kolleege vaid üles kutsuda, kolleege sellele, et kui meil on üleeuroopalikud väärtused, siis väärtustagem neist. see ei saa olema lihtne, asi läheb äh, iga samm eda-, mida samm edasi, üha keerulisemaks. kuid selleks, et see probleemi lahendada Äh, tuleks jõuda kokkuleppele, võib-olla tuleks ka nõnda öelda kaubelda, me tagastame selle, saame selle vastu ja nii edasi ja nii edasi. koosoleku juhataja ütleb, mis siis nüüd edasi saab. suur aitäh väga olulise arutelu eest ja väga olulise algatuse eest. tahaksin teid meenutada, et tegemist on seadusandliku raportiga vastavalt kodukorra artiklile nelikümmend kuus seega seda raportit vastu võttes püüame me saavutada seda, et komisjon esitaks meile omapoolsed ettepanekud. muudatusettepanekuteks on aega kuni kahekümne viienda oktoobri kella äh, seitsmeteistkümneni, eeldusel muidugi, et see infotehnoloogia meil siin majas ka tööle hakkab. aga kirjutage nad valmis, et te saaksite oma muudatusettepanekud riputada koheselt siis, kui süsteem seda võimaldab, seega kahekümne viies oktoober kell seitseteist null null. ma väga tänan selle väga olulise arutelu eest ja edu raportöörile ja variraportööridele. nüüd me jõuame meie avaliku istungi lõpule, ma palun lahkuda kõigil, kõigil, kes ei ole parlamendisaadikud, külalised, palun lahkuge. nüüd me jätkame oma istungit suletud uste taga. Thank you.